Hello to everybody, good morning, it's great to see you after tere hommikust, väga meeldiv teid jälle näha pärast pausi. tundub, et seda pausi ei olnudki. head uut aastat muidugi. natukene hiljaks me nende soovidega jääme, sest et jaanuari lõpp on juba käes, tööd on hirmus palju So I think we could get started. võiksime nüüd alustada. esiteks äh, päevakorra heakskiitmine, kas on mingeid ettepanekuid? härra Pätten, palun. suur aitäh ja head uut aastat sulle ka minul on päevakorra kohta küsimus, ma ei saanud aru, miks ei ole mingit aega ette nähtud. kirja kohta, mis puudutab äh, tagasi äh,, väljaastumist. see kiri on mul siinsamas ja siin on öeldud, et tööhõive sotsiaalkomisjon kahekümne teisel jaanuaril arutab seda ehk siis täna. vaatasin päevakorra läbi ma näen, et hääletus on, aga siin ei ole mingit aega ette nähtud aruteluks. see arvamus ja kiri on meile teada viis kuud juba. viis kuud tagasi võtsid koordinaatorid vastu otsuse, et äh, vastame äh, soovile arvamus koostada. raportöörid ja teised on kokku tulnud äh, alles eile tuli välja lõplik ettepanek, mul ei ole võimalust muudatusettepanekuid teha, äh, fraktsioonis kuuluvuseta saadikuna ma ei ole mul olnud võimalust ka osaleda ning siin komisjonis ei ole seda kunagi arutatud. ma näen, et siin päevakorras on punkte, millest me varem ka oleme pikalt rääkinud, nagu äh, globaliseerumisega kohanemise fond, vähemalt kolmandat korda, kaks äh, sessiooni selle kohta Äh, juhtimisega seotud, äh, veokijuhtimisega seotud äh, määrused ja nii edasi. seega ma sooviksin, et me leiaksime enne hääletust aega täna hommikul ja arutaksime seda arvamust, aitäh! Any remarks from the coordinator? kas koordinaatoritel ehk on selle kohta märkusi? It's not the case. ei ole, sellisel juhul võtame teadmiseks teie märkuse, härra Patten. ma mõistan teie seisukohta. menetluse kohta, see menetlus iseenesest oli läbipaistvas. Teid teavitati sellest. ja me võime ehk, kui huvi on arutada seda täna pärastlõunal koordinaatorite koosolekul, suur aitäh! lugupeetud esimees, kas te ütlete, kas oleks võimalus, et me arutame seda enne hääletust või tahate pärast? proua Grabalska. całą pewnością jest to zagadnienie, które wymagałoby pogłębienia. suur aitäh! proua Rafalska. jah, me peaksime seda küsimust arutama ning kui selline võimalus oleks ja ka, kui meil oleks võimalik päevakorda muuta, siis äh, ma oleksin teile samuti tänulik, kui te nõustuksite selle ettepanekuga. jah, kahjuks me võiksime seda arutada, aga alles pärast hääletust, mitte enne hääletust jaa, ma mõistan, ma saan aru, kuidas see kõlab, ma olen täiesti teadlik sellest. aga meil ei ole mingit kohta pikemaks aruteluks neis küsimustes enne hääletust. vabandage, ma tervitan meie külalist So my dear colleagues. head kolleegid, ma tahaksin tervitada tänasele tööhõivekomisjoni istungil kahte ministrit Horvaatia valitsusest, kes esindavad Horvaatia eesistujat. härra Josef Aladrovitš, eh, tööhõive ning eh, pensioniminister ning demograafia, perekonna, noorsoo ning sotsiaalpoliitika ministrit Temad tutvustavad täna meile Horvaatia eesistuja programmi. me teame, et Horvaatia eesistuja seisab silmitsi paljude väljakutsetega, muuhulgas äh, Brexit ning äh, kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse eelarve, aga sellega see ei piirdu. samuti olete pärinud mõned veel lõpetamata õigusloomulised küsimused sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine esiteks, millega peate tegelema oma eesistumise ajal koos meiega ning täna sooviksime me kõik rohkem kuulda Horvaatia eesistuja prioriteetide kohta, mis äh, tundub äh, kattuvad ka meie tööhõivekomisjoni prioriteetidega. palun, annan sõna teile. Poštovana predsjedateljice odbora, gospođo Duriš. härra Aladrovitš, lugupeetud e, esimees, e, lugupeetud parlamendisaadikud. tegemist on Äh, minu jaoks äh, suurepärase võimalusega teie ees viibida ning äh, tutvustada teile koos minister Petekovitšiga mm, Horvaatia eesistuja prioriteete tööhõive, mm, tervishoiu ning tarbijate õiguste vallas. tegemist on esimese korraga, kus meie oleme eesistujateks, nii et me oleme liigutatud sellest, kuid samuti uhked, et saame nende kuue kuu jooksul üritada tulla äh, vastu äh, meie kodanike soovidele luua äh, töökohti, tagada väärikas palk ning võrdsed võimalused kõikidele Euroopa kodanikele. tegemist on hea võimalusega Horvaatiale, kõige nooremale liikmesriigile ka uusi kogemusi saada ning tugevdada oma sidemeid Euroopa perega. enne kui hakkan meie prioriteetidest rääkima, siis ma tahaksin kasutada seda võimalust ning avaldada tänu Rumeenia ning äh, Soome eesistujatele kõikide nende pingutuste eest, mis nad tegid. Horvaatia eesistuja programm põhineb meie ühistel väärtustel ja jagatud huvidel ning samuti meie äh, spetsiifiliste seisukohtade äh, ühtsel jagamisel. meie eesmärgiks on tagada kodanike heaolu, parandada elukvaliteeti ning see on ka põhjuseks, miks me üritame nendes valdkondades edasi liikuda, mis on kodanike jaoks olulised ja mis mõjutavad nende elukvaliteeti ning töötingimusi. eesistujal on neli peamist prioriteeti, me tahaksime Euroopat, mis ühendaks, kaitseks, eh, mis eh, omaks mõju ning mis areneks. Horvaatia eesistuja EBSCO prioriteedid on arengu prioriteedid, sellepärast et kui meil ei ole suuremat lähenemist ning kui meil ei ole ühtlasemat majanduskasvu, kestlikumat ning püsivamat, ei suuda me, me pakkuda tulevastele põlvkondadele toimivat majandusmudelit. see on põhjuseks, miks me arvame, et sotsiaalõiguste alustega edasitöötamine on hädavajalik. samuti on tulevikus vaja pingutada eda-, veelgi äh, ambitsioonika tööhõive ning sotsiaalpoliitika vallas. see on esmatähtis ning see on ka põhjuseks, miks Horvaatia eesistuja tahab selle institutsionaalse tsükli käigus äh, sotsiaalsete alustaladega just tegeleda. me oleme kõige noorem liikmesriik ning seega on meie jaoks väga oluline võtmetähtsusega laula, lausa sotsiaalne mõõde Euroopas ja see on meie identiteedi üheks osaks. me peame vaatama seda, kuidas tagada kõikide jõukus Euroopas, kuidas samuti hoolt kanda kõige haavatavamate rühmade eest. me peame erilist tähelepanu pöörama just neile ning pakkuma neile kõige paremaid perspektiivi neid äh, lõimima ühiskonnaga ning tagama nende juurdepääsu tööturule. Äh, tööturul on puudu kvalifitseeritud äh, töötajatest, me peame leidma lahendused, kui me tahame olla konkurentsivõimelised, see on põhjuseks, miks meie esimene prioriteet on oskuste väljaarendamine mm, tööhõiveks ning konkurentsivõime parandamiseks, selleks, et vastata kahekümne esimese sajandi äh, tööturu nõuetele. Äh, digiteerimine on üheks osaks, mis aitab meil parandada konkurentsivõimet ning majandust, kui me ei taha jääda tehnoloogilises vallas äh, maha teistest suurtest majandustest maailmas. Äh, digioskused on väga tähtsad, samuti kriitiline mõtlemine ning probleemide lahendamise oskus on os oskused, mida tööandjad üha enam nõuavad. seega me tahame panna rõhku just nende oskuste omandamisele ning tahame samuti toetada elukestvat õpet, olgu tegemist siis inimestega, kes juba töötavad või kes on hetkel töötud. elukestva õppe käigus on esmatähtus äh, välja arendada ka vast-, vajalikud rahastamissüsteemid äh, ning tagada, et äh, oleks võimalik omandada uusi oskusi. see tähendab seda, et on vaja pidevalt uuendada olemasolevaid teadmisi. oskuste osas plaanime ka nõukogus edasi töötada lisaks äh, arutelule oskuste üle korraldame ministrit Dubrovnikis kaksteist, kolmteist mai äh, ministeriaalse kohtumise. see on ka põ-, ning seal ka plaanime ühtse ning samuti on meie jaoks väga oluline saavutada kokkulepe ühtse mitmeaastase finantsraamistiku osas. meie jaoks on tähtsateks aspektideks äh, tööturul äh, töö kvaliteet ning töötingimused. teiseks prioriteediks ongi just nimelt heaolu töökohtades. Äh, tahame arvestada tehnoloogiliste arengutega ning muutustega töömaailmas, uute töövormidega, me tahame ja Äh, pidada dialoogi sotsiaalsete partnerite ning teiste osapooltega tööturul, seda selleks, et mõista, millised on erinevad innovatsiooniga kaasnevad uued aspektid. tahame leida lahendusi uutele väljakutsetele kaasaegses ühiskonnas, see on meie jaoks esmatähtis. me peame rohkem hoolt kandma töötajate eest ning samas tagama, et oleks olemas tasakaal era- ning tööelu vahel samuti soovime kvaliteet, kõrge kvaliteediga töökohti luua, see on eriti oluline meie jaoks, paneme sellele rõhku ning seda teeme ka nõukogu järeldustes, mida, mis tulevad arutelule meie eesistumise alguses. me tahame pidada dialoogi sotsiaalpartneritega kõikides võtmeküsimustes, muuhulgas Euroopa Liidu tulevik, majandus ning Euroopa Liidu sotsiaalne mõõde sellel aspektil on eriti suur olulisus meie kõigi jaoks ning on oluline, et kõik osapooled kuulatakse ära. kui me soovime üles ehitada paremat Euroopat ning ühtset tulevikku, siis meie poliitikad peavad tulenema dialoogist, kokkulepetest ning lähtuma sellest, et me peame reeglitest kinni. ühtsed eesmärgid tuleb paika panna koostöö ja üksteisemõistmise vaimus ja nagu meie loosung ka ütleb, see võimaldab meil olla tugevad väljakutseid esitavas maailmas. suur aitäh ja nüüd tahaksin anda sõna minister Petekovitšile, kes on demograafia, pere, noorsoo ning äh, sotsiaalpoliitika minister ning äh, tema äh, räägib meile oma prioriteetidest. austatud ähm, tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni esimees ja austatud Euroopa Parlamendi koordinaatorid sotsiaal- ning tööhõivekomisjoni liikmed. minu jaoks on suur au ja rõõm täna teie ees esineda koos oma kolleegi härra Aladrovitšiga, kes on pensionide minister. meie esitame, esindame Euroopa Liidu ministrite nõukogu eesistujat Horvaatiat nagu te teate, oleme noorim liikmesriik Euroopa Liidu liikmesriigis. meil on Euroopa Liidu kogemusi vähe, kuid oleme juba eesistujatoolil, see on meile suur au. nii et äh, minu käsutus oleva, osutuses oleva aja jooksul tutvustan teile meie eesistumisi peamiseid punkte sotsiaalküsimuste valdkonnas oma eesistumise ajal kavatseme keskenduda nendele valdkondadele, kus Euroopa Liit saab tuua lisandväärtust ja teha seda strateegiliselt. samal ajal kavatseme me äh, kindlasti rõhku panna meie ühistele väärtustele. Horvaatia eesistuja asus eesistuja toolile ajal, kui Euroopa Liidus on palju suuri muutusi algab uus ametiaeg, institutsiooniline raamistik on uus, õigusraamistik on uus ja Euroopa Liidust on lahkumas Ühendkuningriik. seegi sisaldab uusi väljakutseid ja olukord ju muutub. Euroopa Liidu uuest strateegilisest programmist lähtudes aastaks kaks tuhat üheksateist aastaks kaks tuhat kakskümmend ning meie trio suunistest lähtuvalt valmistasime ette oma pooleaastase eesistumise programmi. meie eesistumise programm tugineb neljale peamisele alustalale, millest rääkis ka minu kolleeg, meie tööhõive ning pensionite minister härra Alan Trovitš meie eesmärgiks on tugevdada Euroopa Liitu, meie loosungiks on tugev Euroopa väljakutsete rohkes maailmas. koos kolleeg Aladrovitšiga juhin mina äh, EBSCO nõukogu tööd ning äh, töötame teemade kallal, mis on ühtviisi olulised kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele mis puudutab sotsiaalpoliitikat, siis kavatseme keskenduda kahele peamisele prioriteedile. kõigepealt demokraat, demograafia ja sotsiaalpoliitika tulevikuga seotud väljakutsed ning teiseks sooline võrdõiguslikkus ning naiste ähm, väestamine tööturul. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kui me räägime demograafilistest äh, väljakutsetest ning sotsiaalpoliitika tulevikust, mis on meie esimene prioriteet meie töövaldkonnas, siis tuleb esile tuua seda, et rohkem kui pool Euroopa Liidu liikmesriikidest on olukorras, kus neid tõsisemalt, tõsiselt mõjutavad erinevad demograafilised tendentsid. ja nende demograafiliste trendidega toimetulek on kindlasti üks meie ülesandeid kuni aastani kaks tuhat kakskümmend neli ja seetõttu kavatseme esialgu soodustada arutelusid selle kohta, kuidas nende väljakutsetega toime tulla, arutelusid selle üle, kuidas paremini toetada perepoliitikat ning tagada paremat tasakaalu ametielu ning pereelu vahel me oleme loomulikult teadlikud sellest, et sotsiaalpoliitika kuulub peamiselt liikmesriikide pädevusse, kuid sooviksime siiski omalt poolt analüüsida, mida Euroopa Liit saaks paremini teha. samuti püüa, soovime algatada arutelu arengupoliitika kohta eesmärgiga tagada kvaliteetseid ning kättesaadavaid sotsiaalteenuseid iseäranis suurt tähelepanu kavatseme pöörata vaesusevastasele võitlusele ning haavatavate rahvastikurühmade kaasamisele, iseäranis laste ning puuetega inimeste kaasamisele. meie eesistumise teine prioriteet on sooline võrdõiguslikkus ning naiste positsiooni tugevdamine tööturul. naiste kaasamine tööjõu hulka on üks võrdsuse eeltingimusi ja naiste ja meeste majandusliku sõltumatuse üks eeltingimusi, see on oluline ka jätkusuutliku majanduskasvu seisukohast. seetõttu meie ülesandeks on naiste mõjuvõimu suurendamine tööturul kavatseme ka uurida, kuidas on naiste majandusliku äh, mitteaktiivsuse mõju, milline see mõju on ja, ja milline on selle mõju, kui naine äh, osaliselt osaleb tööturul. kavatseme ka uurida seda, ähm, milline mõju on äh, vananemisel ning milline hoolekandel, kui naisterahvad kannavad hoolt, hoolt vajava pereliikme all, uurime olukorda, pakume võimalikke lahendusi. kavatseme teha, valmistada ette ülemkogu järeldused töö ning eraelu tasakaalu kohta ning äh, esitada ettepanekuid demograafiliste väljakutsete kohta. korraldame mõistagi arvukalt üritusi, mille eesmärgiks on teha reklaami meie prioriteetidele, edendada tööd selles valdkonnas juba jaanuaris, toimub meil kõrgetasemeline konverents teemal naiste osalus tööturul, sotsiaalne võit ning selle konverentsi eesmärgiks on naiste ja meeste võrdsust suurendada, lõhesid vähendada tööturul. mis puudutab demograafilisi väljakutseid, siis kavatseme korraldada ka ministrite konverentsi, mille pealkirjaks on demograafilised väljakutsed ning arenguvõimalused Euroopa Liidus. see konverents leiab aset kuuendal-seitsmendal aprillil. selle eesmärgiks on algatada põhjalik arutelu praeguste demograafiliste väljakutsete üle Euroopa Liidu tasandil ning äh, loomulikult vahetada kogemusi, teha ettepanekuid võimalike lahenduste kohta. siis äh, veel üks konverents, mis on seotud puuete hindamisega ning äh, puuetega inimeste organisatsioonide rahastamisega. see üritus toimub kaheksandast kümnenda maini räägime ÜRO konventsiooni rakendamisest, puuetega inimeste konventsiooni rakendamisest ning äh, teine oluline konverents on konverents integreeritud lähenemisviis ning ennetustöö äh, äh, laste kaitses. see konverents toimub kaheksandast kümnenda juunini. selle konverentsi eesmärgiks on rääkida muredest ning aidata kaasa heade tavade vahendamisele, et ohutsoonis olevaid lapsi kaitsta. enne kui toimub kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal aprillil EBSCO nõukogu kohtumine, räägime me ka tööhõive ning sotsiaalpoliitika kuumimatest teemadest. austatud parlamendiliikmed see oli laias laastus see, mida me kavatseme sotsiaal, millele kavatseme sotsiaalpoliitika valdkonnas oma eesistumise ajal rõhku panna. loomulikult maailm muutub ja muutub kiiresti, me oleme täiesti kursis sellega, milliste väljakutsetega me seisame silmis ja seetõttu kavatseme olla neutraalsed vahemehed oma eesistumise ajal anda endast parima selleks, et saavutada parima, e, parema elu kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. oleme olen veendunud, et me teeme koostööd tihedalt ja ning meie koostöö on edukas kõikides töövaldkondades. aitäh teile tähelepanu eest ning ma olen valmis rõõmuga vastama kõigile teie küsimustele, aitäh! Thank you very much to both of suur tänu meie mõlemale külalisele, et tegite meile väikese ette, ülevaate Horvaatia eesistumise prioriteetidest. nüüd esimene küsimuste voor, kõigepealt koordinaatorid ja siis esimene vastuste voor, pärast seda teeme teise küsimuste vooru, kus kõik komisjoni liikmed saavad küsimusi esitada ning meie esinejad vastata. kõigepealt proua, härra, vabandust, härra Ratke, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, austatud minister, kallid kolleegid. suur tänu teile teie ettekannete eest võtate nõukogu eesistuja ohjad enda kätte. võib-olla ma ootan, kuni te saate oma kõrvaklapid pähe, enne kui ma kõnega jätkan mm. -hmm. ühesõnaga, võtate nõukogu eesistumise ohjad enda kätte ajal, kui seisame silmitsi mitmete väljakutsetega. nagu te ka ise ka õigusega mainisite, mitmeid teemasid on, millega tuleb kiiresti tegeleda ning kõigepealt ma tahaksin teid tänada. Äh, SF pluss äh, teema keskmesse toomise eest. ja ma tahaksin natukene täpsemalt kuulda mitmeaastase finantsraamistiku aruteludest. me oleme kuulnud kuulujutte, et äh, rahalisi vahendeid mitmes mitmeaastases finantsraamistikus suunatakse õiglase ülemineku fondi. Mm, ma küll tervitan seda, et õiglase ülemineku fond loodi, kuid äh, vahendite võtmine teistest kohtadest äh, ning suunamine sinna äh, ei ole võib-olla kõige õigem mõte hakata, hakata erinevaid programme üksteise vastu üles mängima nii-öelda. nii et sellise lähenemisviisi vastu olen ma küll kogu hingest ühesõnaga, äh, kuidas on lood Sotsiaalfondi edasiste arengutega ning äh, mitmeaastase finantsraamistikuga. teiseks, sotsiaalpartnerid, tööturu osapooled, nende roll. Te mõlemad mainisite küll seda, aga ma arvan, et äh, tugevate partnerlussuhete loomine on äärmiselt oluline ning me saame paremini tegutseda ka selles küsimuses. see võiks aidata meil tervet rida probleeme lahendada, kui räägime probleemidest, millega praegu silmitsi seisame. ma tahaksin küsida teilt, et mida arvab Horvaatia miinimumpalgast? peamiselt tegeletakse sellega eeldatavasti Saksa eesistumise ajal, kuid ettevalmistustöö, läbirääkimised, konsulteerimine on juba alguse praegu saanud. nii et see natuke kuulub siiski ka teie töövaldkonda. mida teie arvate miinimumpalga algatusest? ning kas kavatsete selles küsimuses samuti midagi eda-, e-, ette võtta ja ka näiteks tööturu osapooltega sellest rääkida. siis veel noorte tööpuudus. me peame pöörama tähelepanu noorte tagatisele, noorte tagatise tulevikule. olen avatud kõikidele ettepanekutele, aga enne kui me hakkame tulevikust rääkima siis peame heitma pilguga minevikku ning äh, hindama seda, kuidas asjad on minevikus äh, toiminud. tahaksin teada, mida teie sellest arvate ja kas äh, tunnete, et vahendeid on kasutatud teie koduriigis hästi? proua Jongeerius, suur tänu mõlemale ministrile, et tulite täna siia, tutvustasite oma programme. ma arvan, et päris eriline on see, et eesistuja on, on nii värske Euroopa Liidu liige, nii et äh, ma õnnitlen teid selle raske ülesande puhul, tõesti raske see on äh, erinevate asjaolude tõttu, mida te juba isegi siin mainisite. minu esimene küsimus teile on, kas te kujut-, kas teil on mingisugust aimu millal teil on selge mandaat mitmeaastase finan-, finantsraamistiku aruteludeks? see on meie jaoks tähtis, see on mõistagi kogu Euroopa Liidu jaoks tähtis, see on jah, tähtis nende fondide seisukohast, mis kuuluvad meie pädevusse. ja ikka ja jälle tekib meil tunne, et nõukogus inimesed ei pea kaasotsustusmenetlust eriti oluliseks hoolimata sellest, et see on tegelikult äh, väga tähtis Euroopa Sotsiaalfondi küsimuses vähemalt. minu teine küsimus on ka seotud rahastamisega. ning äh, teie kommentaariga sotsiaalõiguste samba kohta. sotsiaalõiguste samba rakendamine äh, eeldab samuti vahendite kasutamist selleks, et seda rakendust ka reaalsuses ellu viia. ma kutsuksin üles liikmesriike eraldama raha mitte ainult õiglaseks üleminekuks ja Euroopa roheliseks kokkuleppeks, vaid ka sotsiaal, sotsiaalprogrammideks ning laste tagatis Horvaatia eesistuja oma kuulamise ajal rääkis samuti üsna positiivselt äh, sellest. ja ma arvan, et kui me tahame, et äh, laste tagatis oleks edukas, siis äh, meil peab olema, peavad olema rahastamisvahendid mitmeaastase finantsraamistiku alguses paigas. ma vabandan, et kõik minu küsimused on küll seotud rahaga, kuid eks see raha ju paneb rattad käima. aitäh. härra Pislaru, palun suur tänu, austatud ministrid, tahaksin teid õnnitleda. Teie programm on ambitsioonikas. mul on hea meel, et mainisite mitmeid küsimusi, mis on meie ühiskonna seisukohast väga olulised ning äh, soovin Renew Europe fraktsiooni poolt teile edu kõikide nende puhul või vähemalt enamuse puhul ise keskenduksin kahele teemale. mainisite oma programmis tasakaalustatud äh, liikumist ning äh, äh, ajude arendamist nii-öelda, aga mida te teete siis, kui sellest liikumisest kujuneb tülikas haldusmenetlus kodanike jaoks, sellepärast et õigusakte on oodatud juba viisteist aastat. me ei suuda sotsiaaljulgeolekusüsteemide sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisega ühele poole jõuda, sellega tuleb aga ühele poole jõuda. meie fraktsioon leiab, et digitaalsed lahendused on parimad lahendused suuremale osale küsimustest ning see digitaalne panus aitab meie kodanikele lahendusi pakkuda. meie õigusaktid peavad olema sellised, et keskmes on kodanik. mida teie arvate sellest ja mida te arvate kaheksa kaheksa kolm määruse läbirääkimistest, milline on selle hetkeseis teie arvates? ja siis teekaart sotsiaalse Euroopa poole, mida tutvustas meile Euroopa Komisjon, mainisite oma programmis, et pöörate tähelepanu Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisele ning vaesuse ning sotsiaalse äh, tõrjutuse ning marginaliseeritud laste, lastele pööratakse eriti palju tähelepanu. Euroopa Komisjoni teekaardis ei ole eluaset eraldi välja toodud. hiljuti rääkisime Euroopa Parlamendis, äh, korraldasime just ürituse teemal äh, eluase kõigepealt, aga konkreetseid samme ei ole sellel kaasamise vallas teil ja ka Euroopa Komisjonis ka, mida teie arvate, kas toote ka selle teekaarte sisse, selle eluaseme teema? aitäh. proua Langen, palun. Ah, Langenspiitel. suur tänu. lugesin suure rõõmuga teie eesistumise programmi ja äh, teie plaane seoses äh, vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse kõrvaldamisega. oli üsnagi meeliülendav lugeda, et kavatsete eriti suurt tähelepanu pöörata vaesuse väljajuurimisele, sotsiaalse tõrjutuse väljajuurimisele, kaitsta kõige ja kõige haavatavamate inimeste ning puuetega inimeste kaitsmisele. mul on väga hea meel, et kavatsete ka puuete inim-, ka inimeste ning vastava ÜRO konventsiooni teemal korraldada konverentsi ning äh, pöörata tähelepanu ka marginaliseeritud Rooma inimestele. mina tahaksin aga tõstatada kodutute teema paraku on nii, et väga paljud inimesed elavad lageda taeva all Euroopas, elavad tänavatel ning äh, kõik inimõigused ning inimväärikus on neile tundmatu, tundmatu maa eelmisel nädalal kutsusin Euroopa Komisjoni üles tegema ettepaneku Euroopa raamstrateegiat esitama äh, kodutuse väljajuurimiseks. liikmesriikidel peavad olema sellised strateegiad, kus oleks nii ennetavad meetmed kui ka äh, parandavad meetmed, et äh, kanda hoolt selle eest, et see nii-öelda õigusteta olukord äh, ükskord lõpeks. ma loodan, et teie toetate meie äh, selle mõttega ka nõukogus. proua Žame, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud ministrid, kuulsin, te rääkisite soolisest võrdõiguslikust, demograafilistest väljakutsetest ja, ja nii edasi, nii edasi, ma olen teiega nõus, kuulsin, härra minister, et rääkisite töökohtade kvaliteedist ja äh, võib-olla võiks rääkida ka töötajate liikumisest või kaugtööst ja kuulsin, et rääkisite ühtlustamisest, aga äh, võib-olla äh, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine on üks teema. Soome eesistuja Äh, tegeles sellega, aga aga sellega on tegeletud juba viis aastat. võib-olla me võiksime siis uurida seda, kuidas teie kavatsete Euroopa Liidu otsustusmehhanismist ede, ed-, edasi minna, kas kavatsete rohkem panna rõhku äh, rahvaste ja riikide suveräänsusele, äh, te rõhutasite mitmekesisust, tuletaksin teile meelde, et liikmesriikidel on oma pädevused, tõesti, ja mida kavatsete äh, kärpepoliitika valdkonnas teha, mis mõjutab meie pensioneid ja meie sotsiaalsüsteeme ja millised on teie seisukohad seoses Euroopa äh, rändajate äh, lõimimisega tööturule? nii et meie kaasmaalased selle all kannatavad põhimõtteliselt liigume me orjapidamise suunas, tööõig-, töötajate õigused viiakse miinimumile, meie ja nende väärikus samuti. mida kavatsete teha äh, äh, dumpingu osas lähetatud töö valdkond kaudu? ja olen korranud seda korduvalt, kordan veel kord, lugupeetud ministrid, kallid kolleegid, lõpuks ometi äh, peame korraldama niiviisi, et majandus teeniks inimeste teenuseid äh, ja, ja äh, teeniks inimesi ning, äh, ning rahvast ja mitte vastupidi. proua Rafalska, palun. Pani przewodnicząca, pani minister, panie ministrze, szanowni państwo. lugupeetud minister. lugupeetud daamid ja härrad tutvustasite meile väga ambitsioonikaid pla plaane, selgitasite, mis on teie prioriteedid. nüüd on aeg rääkida rakendusest, aga meil ei ole selleks eriti palju aega. selle aasta esimene kuu on juba lõpule jõudmas ning õige pea asub eesistujatoolile juba Saksamaa, nii et rakenduseks eriti aega ei jäägi, kui aus olla algus on ikka raske, meil on uus finantsraamistik äh, tulemas. ja mulle jääb mulje, et äh, eesistuja, äh, olgu Horvaatia eesistuja või Saksa eesistuja, räägivad muudkui aruteludest ja aruteludest, aga millal on oodata mingisuguseid konkreetseid samme, konkreetseid tegevusi. tööd on meil palju, ülesandeid on palju aga ega me eriti midagi praegu veel ette ei võta, paistab. ma mõistan küll, et kõikidel riikidel on oma ambitsioonid, mis puudutab äh, eesistumist. aga siiski demograafiliste väljakutsete osas on meil aga vaja ennekõike pikaajalist äh, lähenemisviisi. milline on teie pikk perspektiiv? kindlasti on asju, mille kallal oleme kaua tööd teinud ning millega tuleb jätkata, noorte tagatis, äh, miinimumpalga algatus. Äh. kas te võiksite natuke täpsemalt rääkida sellest, äh, millest praegu räägitakse, kas on mingisugused konkreetsed dokumendid juba ringluses ning kuidas on lood sotsiaalkindlustussüsteemidega kooskõlastamisega, kas selles küsimuses on paigas ajakava? kas püütakse seda menetlust kuidagi kiirendada? ja kui selle asjaga ühele poole ei jõuta Horvaatia eesistumise ajal, kas siis võime sellest järeldada, et asjad on jõudnud ummikseisu? mis puudutab naisi tööturul ja naiste alaesindatust tööturul, siis tõesti Mm, see on ju kahtlemata teema, millele tuleks pöörata eraldi tähelepanu. me kõik teame, et liikmesriigiti on olukorrad erinevad ning ka lahendusi võib olla erinevaid. mida teie arvate sotsiaalteenustest selles kontekstis? kui teie saaksite prioriteedid paika panna, mis oleks teie esimene prioriteet? suur tänu, ütleb härra Vilmson. aitäh, et tulite meie komisjoni, soovin teile edu eesistumiseks. minu küsimus puudutab teie programmi, sellepärast et oma programmis olete öelnud, et äh, lähtute Euroopa sotsiaalõiguste sambast ning äh, soodustate arutelusid uute väljakutsete üle tööturul. meie oleme vasakpoolsed ja meie arvates on neid väljakutseid tõesti palju. madal palk mille pärast kannatavad paljud inimesed äh, Euroopa Liidus, äh, samuti äh, ebakindlad töökohad ja nii-öelda libatöölepingud, libatöö. ja minu arvates kõige targem on tagada korralik palk ja seda saab teha tugeva kollektiivläbirääkimiste süsteemi kaudu aga millised on teie ettepanekud seoses uute väljakutsetega tööturul? aitäh! pärast esimest küsimuste vooru ah, teeme nüüd siis esimese vastuste vooru, kes alustab? palun, härra minister. poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, eh, zahvaljujem se aitäh, lugupeetud äh, saadikud, suur tänu ka nende küsimuste eest. ja vastan siis äh, tööhõive ja pensioni äh, ministrina nendele küsimustele, mis minu valdkonda puudutavad püüdsin siis küsimused grupeerida ja need kokku võtta et oleks neile võimalik vastata. mis puudutab CFP-d, siis äh, äh, nõukogu järeldused äh, aasta kaks tuhat üheksateist lõpust me leiame, et Charles Michel võttis üle vastutuse läbirääkimiste eest eesistujana me meenutame, et see on äh, tavapraktika, äh, kui ei ole mingeid muid kokkuleppeid. nii et see äh, FP on meie jaoks väga oluline, kõikide liikmesriikide jaoks on see oluline, võttes arvesse ka selle tagajärgi, aga praegusel hetkel ei saa me selle kohta midagi rohkem öelda. eesistujana muidugi me püüame kompromissideni jõuda kõigis äh, probleemsetes valdkondades, nii ka siin. ja mm, praegu me siis hakkame vaatama siis, kuidas äh, sektorites äh, asjad on ja siis jälgime olukorda. mis puudutab CFP-d, siis oli ka küsimus äh, ESF e Plussiga äh, seonduvalt siis aga kui meil täpset finantsraamistikku veel ei ole, on keerukas konkreetseid vastuseid anda, nii et äh, me loodame, et äh, SF mm, pluss jõuab siis ikka samale äh, tasemele, mis äh, ta oli vähemalt äh, seni, et oma eesmärke täita. ja seda siis haridus äh, Äh, standardite osas ja ka riikidevaheline konvergents on olnud äh, küllaltki positiivsed tulemused. mis puudutab miinimumpalka, siis neljateistkümnendal jaanuaril äh, avaldas Euroopa Komisjon oma esimese programmdokumendi miinimumpalga teemaliste läbirääkimiste kohta. me Äh, leiame, et tegemist on olulise äh, sotsiaalse meetmega ja kakskümmend kaks liikmesriiki kahekümne seitsmest on ka oma seadusandluses ette näinud äh, teatud miinimumpalga ja me püüame eesistumisperioodil selle teemaga edasi liikuda ja vähemalt jõuda EBSCO nõukogu aruteluni ja püüame paika panna, mille üle siis liikmesriigid läbi rääkima hakkavad. praegu meil ei ole veel konkreetset teavet selle kohta, kuidas siis miinimum palga, palgateema siis komisjoni eestvedajatele edasi läheb nii et no äh, muidugi me leiame, püüame mm, kompromissile jõuda erinevate osalevate vahel. mis puudutab nüüd sotsiaalõiguste äh, baasi, siis äh, siin on siis põhilised poliitilised suundumused. see mis siis liikmesriikide poolt ka äh, vastu võeti aastal kaks tuhat seitseteist, seal oli siis avalduses kakskümmend põhimõtet määratletud ja me leiame, et me peame mm, neid äh, siis ellu rakendama kõigis äh, valdkonna tegevustes Äh, siin on oluline neutraalse nii-öelda vahendaja roll, kes äh, siis jälgib, et äh, kõik liikmesriigid leiavad endale sobiva lahenduse. mis puudutab siis määrust kaheksa, kaheksa, kolm, selle ülevaatamist sotsiaalkindlustuspoliitika valdkonnas, siis juba Soome eesistumisest alates sai selgeks selle määruse olulisus Euroopa kodanike jaoks. nii et me oleme hästi kursis selle temaatikaga, mis ei ole väga lihtne ja loodame, et koos nõukogu ja parlamendiga ja pidades dialoogi liikmesriikidega, saavutame sobiva kompromissi kuid äh, selleks on tõesti tarvis äh, kompromissile jõuda. oma eesistumise ajal öö, äh, püüamegi seda saavutada. ja see on tõesti hädavajalik, et see määrus vastu võetaks. ka esmatähtsus, esmatähtis, kuna siin määratletakse mobiilsusele kohalduvat äh, kohalduv õigus, äh, seadus ja siin on ka ette nähtud äh, võrdsemate tingimuste tagamine töötajate jaoks. mis puudutab äh, sotsiaaldialoogi, siis loomulikult see on meie jaoks väga oluline, me toetame sotsiaaldialoogi süvendamist Euroopas ja kahekümne kolmandal toimub äh, kolmepoolne kohtumine, kus äh, käsitletakse siis äh, kõiki neid olulisi teemasid. ja püüame sotsiaaldialoogi igati stimuleerida, peame seda hädavajalikuks ja usume, et just läbi, läbirääkimiste käigus on võimalik äh, võtta vastu parimad otsused. nii et meie äh, kõigis äh, teemades tegelikult äh, peame oluliseks läbivalt sotsiaaldialoogi edendamist nii palju siis äh, minu poolt, minu äh, teemade vastuseks annan sõna proua Pedekovitšile. aitäh! püüan siis, äh, nagu ka minu kolleeg tegi, äh, vastused äh, rühmitada teemade kaupa. oli ähm, küsimusi meie sotsiaalpoliitika tuleviku ja sotsiaalse Euroopa tuleviku kohta. selles osas rõhutaksin, et strat-, strateegilise lähenemise puhul on esmalt oluline äh, kiire kohanemine äh, muutustega kõigis liikmesriikides seoses siis äh, üleilmastumisega, et oleks võimalik hästi uute väljakutsetega toime tulla. Euroopa Liidul on tarvis äh, siin järjepidevust äh, ja nõnda on võimalik olla edukas. kui me tahame äh, kestlikult tegutseda, siis on meil tarvis strateegilist tulevikuvisiooni. selle jaoks on tarvis, et kõik osapooled Euroopa Liidus sellele tõsiselt pühenduksid ja samas püüaksime ka oma olemasolevaid vahendeid täiustada. seega on tarvis sotsiaal- ja majanduspoliitika äh, sünergiaga jätkata äh, ja lähtuda siin just äh, sotsiaalõigustest. mis puudutab sotsiaalkaitset siis siin on üks oluline lisafaktor, see, et võetakse arvesse äh, riikide eripärasid ja nende konkreetsemat pädevust ja selles suhtes me jälgime äh, suure huviga äh, juba öö, käigus olevaid äh, algatusi Euroopa Komisjoni poolt ja ka uusi, mis äh, tulevad välja ja samamoodi siis äh, tugevama sotsiaalse Euroopa teemaline teatis on välja tulemas ja lisaks sellele ka meeste ja naiste võrdõiguslikkuse teemaga jätkatakse, samuti palkade võrdsuse teemaga. Need on kõik väga olulised mis puudutab äh, äh, sotsiaalõiguste äh, baasi, siis siin on tarvis elluviimise tegevuskava ning meie püüame tagada, et seda läbimõeldult hakataks ellu viima ja see on just sotsiaalse Euroopa mm, tulevikku silmas pidades väga tähtis. praegu võib ju öelda, et Euroopa on väga un-, küllaltki unikaalne koht. sotsiaalne õiglus on ka tulevikus väga oluline, kuid samas on toimumas väga kiireid muutusi, mis pakuvad ühelt poolt uusi võimalusi, teisalt uusi, toovad kaasa uusi väljakutseid ja selleks on tarviski äh, laiapõhjalist äh, arutelu ja tuleb ette valmistada vastav äh, tegevuskava, et äh, saaksime siis äh, arvestada kõigi Euroopa Komisjoni mm, algatustega. ja äh, tegemist on siis nii-öelda neutraalse äh, vahendajaga äh, osapoolte liikmesriikide vahel. siis oli ka üks küsimus äh, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta. aitäh, et selle kohta küsisite. see teema on väga oluline. vaatamata Euroopa Liidus tehtud edusammudele selles vallas on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse risk äh, siiski äh, endiselt väga suur väljakutse kogu Euroopa Liidus ja liikmesriikides seega. ja äh, see on väga selge, kui me just jälgime laste, noorte, puuetega inimeste vähemuste või immigrantide rühmi. ja ligipääs haridusele, ligipääs tööturule on osa nendest väga olulistest probleemidest. rahvastiku vananemine äh, mängib äh, samuti olulist rolli nendes äh, muutustes, mistõttu siis äh, paljud kodanikud satuvad raskustesse, ka meie sotsiaalkaitse järjepidevus peab jääma väga oluliseks põhimõtteks kõigis tulevikupoliitikates ja muidugi selles kontekstis me leiame, et sotsiaalõiguste baas äh, peaks olema kui kompass meie jaoks, mis äh, näitab siis kätte äh, õige suuna ja see eeldab ka, et me võtame igati arvesse tööturuvajadusi ja võtame arvesse ka öö, ähm, äh, sotsiaalse ebavõrdlus, võrdsuse ja äh, tõrjutuse mitmemõõtelisust, mitmõõtmelisust. küsisite ka äh, sotsiaalelupindade ja kodutuse kohta. kodutute olukord on tõepoolest osa sellest laiemast problemaatikast, see on paljude liikmesriikide jaoks väga suur väljakutse ja ka seda küsimust tuleks käsitleda järjepidevalt ja leides siis seose ennetustegevuse ja Euroopa tasandil võetavate algatuste vahel, nii et siin, siia tuleks kaasata äh, hulgaliselt erinevaid osapooli erasektorist, äh, kodanikuühiskonnast, äh, et võidelda tõrjutuse ja tõrjutusega, mis põhjustab inimeste kodutuks jäämist. loomulikult on tarvis rahastust, on ka tarvis oma Äh, on tarvis äh, erinevaid algatusi äh, leida, ka õppida üksteiselt ja üksteise kogemustest. ja eesmärgiks on siis see, et siin tekiks positiivne dünaamika. üks küsimus puudutas ka puuetega inimesi. kordan veel kord mainisin seda ka oma sissejuhatuses, et äh, Horvaatia eesistuja peab väga äh, oluliseks äh, puuetega inimeste sotsiaalset kaasatust ja nende õiguste edendamist. möödunud aasta lõpus toimus mm, ülemaailmne, üle-euroopaline puuetega inimeste päev ja see muidugi on ka Äh, toetanud äh, meie äh, valikuid. puuetega inimestele peab pakkuma rohkem võimalusi oma õigusi kasutada, et nad saaksid elada väärikalt ja meie oma e-, eesistumise ajal püüame kasutada eelkõige horisontaalset lähenemist, püüame neid tegevusi ja algatusi muuta äh, nähtavamaks, äh, mida siis võetakse ette puuetega inimeste õiguste edendamiseks. aga sellest ei piisa, äh, kuna nende õiguste kaitse ja ÜRO vastava konventsiooni rakan-, rakendamine kodanike igapäevaelus on ja jääb meie kõigi äh, prioriteediks. ja statistikast äh, ja avalikust äh, konsultatsioonist, mis tehti, viidi läbi kogu Euroopas, ähm, anna, andsid ka hea panuse siis tulevikupoliitika elluviimiseks ja kõigi osapoolte aktiivne osalus on siin äärmiselt tähtis meil on tarvis äh, süstemaatilist äh, lähenemist, äh, mistõttu, nagu ma ka oma sissejuhatuses ütlesin, otsustasime me korraldada konverentsi puude hindamise teemal ja seal tuleb juttu ka kindlasti ÜRO puuetega inimeste konventsiooni rakendamisest ja hakatakse siis äh, lisaks sellele käsitlema ka MTÜ-de äh, rahastamist, äh, vajalike ekspertide temaatikat ja üldisemalt siis puuetega inimeste positsioonist ühiskonnas tuleb juttu ja püüame pidada siis laiapõhjalist arutelu, et võtta arvesse kõigi liikmesriikide kogemusi siis oma süsteemides, mis puudutab äh, noorte garantiid, siis äh, väga oluline on siin just äh, poliitiline tahe. Mm, ja teisalt ka siis institutsioonide suunised ja kõikide liikmesriikide tegevused. meil on tarvis sellist universaalset äh, poliitikat, mis looks sünergiat, et äh, tegevused äh, oleksid mõjukamad. ja ka varane sekkumine on väga tähtis, sest sellega on võimalik sotsiaaltöös vahendeid kokku hoida ja võimaldab ka välja pääseda vaesusringist ja tõrjutusest, mistõttu ongi äh, äh, meie jaoks väga oluline saada äh, teavet äh, konverentsilt, millel äh, käsitletakse siis äh, Brüsselis riskirühma kuuluvaid lapsi ja noori. see on väga oluline, et äh, lastekaitset äh, tõhustada. me äh, püüame jätkata ka laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastast võitlust ja samas jätkame ka äh, laste äh, toitumuse, äh, hariduse ja eluaseme teemadega tegelemist. ja üks küsimusi veel, kui ma õigesti aru sain, puudutas naiste ja meeste võrdõiguslikkust. ja täpsemalt siis naiste võrdset positsiooni meestega tööturul, ma ütlesin, et see on üks eeltingimustest, äh, et äh, naised või mehed oleksid äh, päriselt sõltumatud ja see võimaldab tagada ka kestlikku arengut ja meie peame oluliseks naiste positsiooni tugevdamist tööturul ja ma arvan, et selleks on tarvis globaalset lähenemist, mis võtaks arvesse olemasolevat uut äh, seadusandlust, kus on määratletud erinevate institutsioonide täpne roll, võetakse arvesse ajakohast olemasolevat statistikat ja pannakse paika äh, selged strateegilised eesmärgiks, eesmärgid. tuleks ka hinnata äh, kõiki selles vallas võetud algatusi, nende tulemusi. tuleb silmas pidada ka väljakutseid äh, demograafia äh, vallas. Äh, rõhutan siin üle mõningaid punkte oma sissejuhatusest. kuna Euroopa Liidus on toimumas väga suured muutused tööturul, sotsiaalvallas, demograafias ja globaliseerumine veel äh, muudab keerukamaks äh, olukorra. ja seega on tarvis adekvaatseid äh, sotsiaal äh,, adekvaatset sotsiaalpoliitikat. demograafia kohta ütleksin, et Horvaatia äh, peab demograafilisi probleeme esmatäht-, tähtsateks ja seda ka oma riigi äh, Äh, põhiselt ja äh, sellest äh, lähtudes ka kanti see siis Euroopa Liidu järgmise viie aasta strateegilisse kavasse kui oluline temaatika. eesistumise ajal peame me ja jätkame me äh, mõttevahetust äh, sellel äh, teemal. ja sellega püüame siis eurooplaste elukvaliteeti, elukeskkonda, töökeskkonda parandada ja toetada ka era- ja tööelu ühe, ühendamist aga inimkapitali küsimus on siin esmatähtis, see peaks olema võetavate meetmete aluseks ja tulevikus võimaldaks see tagada kestlikku arengut ja toetama liikmesriike nende toimetulekus demograafiliste väljakutsetega. oleme mm, eesistujana Äh, igati teadlikud äh, sellest äh, problemaatikast. ja see mõjutab ka meie majandusi ja kavatseme pidada laiapõhjalist mõttevahetust sel teemal, et oleks võimaldada vahetada, võimalik vahetada kogemusi, parimaid Äh, tavasid ja saame siis äh, ka äh, teha vastavad järeldused. nüüd on siin siis uued nimed ja ka proua Pissov. okei okay,, the first one, madam. proua Tomt härra Kaasa. Madam Dinelli, Madam Zalewska, Mr Danielson, Madam Holmes uh,, Madam Ferrandis uh,, Madame Lenoir, Madame Maxova, uh, Madame Semedo, Mr. Nicolau Alavanos, Mr. Saliba, Mr. Burgles and then Madame Bischoff uh,. Now as nüüd, kuna aega hakkab üha vähemaks jääma, peab proua Liisenik, härra Patten kuna aeg hakkab üha vähemaks jääma meil, siis me peame reeglid paika panema. poolteist minutit küsimuse jaoks. suur aitäh teile, et mõistvalt suhtute. esiteks, esimesena proua Toms Hvala lepa za besedo. Eh, hvala lepa tudi. Suur aitäh suur aitäh ka ministrile, ministritele. väga hea, et teie prioriteetides on ette nähtud samuti tugev Euroopa, aga tugevat Euroopat on võimalik saavutada ainult siis, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ise on tugevad. iga ahel on ikka nii tugev kui kõige nõrgem lüli sellest selleks, et aidata liikmesriike, kes ei ole kõige konkurentsivõimelisemate seas, on meil erinevaid fonde, muuhulgas ühtekuuluvuse oma. siin räägiti samuti Sotsiaalfondist. Teie olete vastutavad samuti läbirääkimiste eest mitmeaastase finantsraamistiku üle. ma loodan tõesti, et teie seisukohaks saab olema see, et sotsiaalfond ei saa vähendada üleminekufondi arvele. ma mõistan, et me tahame äh, probleemid kõik välja tuua, kuid meil on vaja samuti lahendusi. siin ma sooviksin, et, et, et tuleksite välja konkreetsete käegakasutavate ettepanekutega, mis puudutab äh, just demograafilisi küsimusi. mida me saaksime teha Euroopa poliitika raames? ma mõistan, et see küsimus on peaasjalikult liikmesriikide kätes küll ja viimane küsimus, mida te teete selleks, et tagada, et noored riikidest nagu Horvaatia, Sloveenia, minu enda koduriik, ei äh, läheks äh, kuhugi mujale elama? suur aitäh, aitäh teile äh, sõnavõttude eest ja väga põhjalike vastuste eest. koos kolleegidega siin komisjonis olema vastutav ESF Plussi eest. selle fondiga aitame me miljoneid Euroopa kodanikke, ma olen veendunud, et te olete sellest ka teadlikud. esiteks tahaksin kiita Horvaatia läbirääkijate meeskonda väga konstruktiivse ja aktiivse lähenemise eest läbirääkimistele esimesel tehnilisel kohtumisel, mis sel nädalal toimus. konstruktiivse koostöö õhkkond ongi see, mis võimaldab väga kiirelt edasi liikuda meil. aga mul on ka muresid. ma olen mures nimelt, et eh, Soome eesistuja ajal tehti ettepanekuid nõukogus, kuus seda eelarve osa vähendada. koos kolleegidega tunnen ma muret selle üle, et tahetakse ESF Plussi alt vahendeid ära viia õiglase üleminekufondi jaoks. ESF fondide vähendamine tooks endaga kaasa tohutuid tagajärgi liikmesriikides. suuremaks probleemiks on see, et väga olulised elemendid ESF-ist viiakse mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste läbirääkimistesse, läbirääkimistesse. pean ütlema, et parlament on sellise tegevuse vastu ja ma loodan, et te aitate meil ning tagate, et sellist asja ei toimu, kui me hakkame läbi rääkima. proua Rondinelli ja proua Zalewska, palun pange ennast valmis. Grazie, presidente, signori ministri. suur aitäh, lugupeetud ministrid, teie eesistuja prioriteetide hulgas äh, jätkata ka laienemisega Balkani riikidesse, me leiame, et me peaksime siin silma peal hoidma eriti just elukvaliteedil, töökohtade kvaliteedil ning inimõigustel, ehm, võttes arvesse, et äh, seda, milline on praegune olukord, ei ole saladuseks, et äh, sotsiaalmajanduslik äh, Ehm, olukord eh, kahe tuhandete aastate alguses eh, tõi kaasa ka suuri raskusi kogu Euroopa Liidu jaoks. idapoolsed eh, liikmesriigid ei olnud võimelised ehm, konkurentsis olema läänepoolsetega, sellele järgnes palgatumping. turg küll äh, korrigeerib moonutusi, aga me ei tahaks, et selline olukord korduks. milliseid ettepanekuid plaanite teha oma eesistumise ajal selleks, et äh, taolised tasakaalutused enam aset ei leiaks, sellepärast et veel tänapäeval me näeme, kuidas see mõjutab Euroopa Liitu? suur aitäh, proua Zalewska ning äh, palun järgmine, pange ennast juba valmis. Dziękuję za prezentację ministrom e, horvackim. E, ja rzeczywiście też e, mam. suur aitäh. aitäh nende sõnavõttude eest, aitäh Horvaatia ministritele. ka meil on kahtlusi seoses võimalusega muudkui võtta vahendeid ühtekuuluvusfondidest ning seeläbi toita õiglase ülemineku fondi. ma usun, et me ei peaks vaatama, kuidas rohkem kärpida, vaid komisjon peaks mõtlema sellele, kuidas kõige paremini leida eh, rahalisi vahendeid, eriti just ökoloogilisteks eesmärkideks millised rahalised vahendid, milliste uusmärk, eesmärkide jaoks ja see on väga oluline, te rääkisite oma prioriteetidest. ja ilmselgelt on vaja leida teatud järjekord nende prioriteetide seas ning esile tuua kõige olulisemad küsimused, mis vajastavad rahastamist näiteks äh, digitõrjutus, siin on äh, tohutu väljakutse, see on asi, millega me oleme kõvasti tööd teinud. meil on nüüd kõikides koolides äh, juurdepääs lairibaühendusele, kõikidel õpilastel on juurdepääs multimeediatehnoloogiale ning äh, Äh, erinevatele elektroonilistele seadmetele koolis, me töötame nüüd ka eakamate kodanikega ning äh, äh, seda teeme muidugi elukestva õppe raames, tulemusi see pakub ja me oleme välja arendanud ka vastavad ametid oma koduriigis. härra Danielson, suur aitäh, lugupeetud eesistuja, esimees ja aitäh eesistujariigile, et te tutvustasite oma programmi. sotsialistidel ja demokraatidel on väga oluline just, et pandakse rõhku sotsiaalsele Euroopale ning kodanike töötingimustele, see on meie jaoks prioriteediks. ma tunnen head meelt selle üle, et Horvaatia eesistuja räägib just nimelt sellest, kuivõrd oluline on sotsiaalne alus Euroopas. see on asi, mille üle ma tunnen head meelt ja ma tunnen head meelt ka selle üle, et te rääkisite sotsiaalse dialoogi ning kollektiivlepingute olulisusest. väga tähtis on, et me suudaksime äh, luua õiglase äh, kestva Euroopa ning selle saavutamiseks me peame lähtuma ka sotsiaalpartnerite panusest keskkonnapoliitika on samuti väga oluline meie jaoks, sellepärast et keskkonnapoliitikal saab olema oluline mõju kodanike ning töötajate heaolule. komisjon ise, rääkides sotsiaalsest Euroopast, ütles, et üks investeeritud euro võimaldab meil vastu saada kaks eurot. ehk siis head töötingimused on väga olulised selleks, et vältida psühhosotsiaalseid ja muid probleeme seega on ka oluline, et meil oleks uus strateegia töökeskkonna osas, see on põhitähtis. oluline on, et meil oleks uus strateegia siin. seda selleks, et meil oleks ka üldine ülevaade olukorrast eh, eh, ning seeläbi oleks meil võimalik eh, takistada psühholoogiliste mm, probleemide tekkimist töötajatel ning erinevate tööhaiguste levikut. proua Holmes ning proua Fernandes järgmisena suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, ka Horvaatia ministrit, aitäh selle eest, et oma prioriteete tutvustasite. minul tekkis küsimus seoses demograafiliste muutustega, see on suureks väljakutseks meie ees Euroopa Liidus. demograafilised muutused mõjutavad majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist, territoriaalset tasakaalu. probleemi lahendamine võimaldaks meile tagada võrdsed võimalused ning kõikide sotsiaalse õiguste vaba kasutamise võimalus kõikidele kodanikele, ükskõik kust nad ka ei oleks pärit. seega on vaja luua mehhanismid, Eh, mis takistaksid eh, kodanike, eriti just eh, noorte väljavoolu. me peame ühendama territooriumid, pakkuma teenuseid kõikjal ning ka piisav elukvaliteet peab olema tagatud. ja samuti on meil vaja riiklikku strateegiat selleks, et võidelda demograafiliste muutuste vastu. seda tegime Hispaanias ning ma usun, et samast mudelist võiksime ka mujal lähtuda. Horvaatia eesistuja tutvustas oma programmi eelmisel nädalal ka Strasbourgis. me pidime tõdema, et üheks teie prioriteediks ongi demograafilised muutused. tahaksin teada, mida te soovite ette võtta, võttes arvesse ka territoriaalseid erinevusi. mida plaanite te teha selleks, et parandada elutingimusi just noortele maapiirkondades? ja mida plaanite teha selleks, et pensionisüsteemid oleksid kõikjal Euroopas elujõulised? proua Tuula Ferrandis. aitäh, teen lühidalt, sellepärast et osad küsimused on juba ära küsitud, aga nagu te teate, eelmisel nädalal Euroopa Komisjon tutvustas rohelist kokkulepet ehm, koos kõikide ettepanekutega seoses kliimamuutuste vastase võitlusega, neutraalse majandusega eh, ja õiglase üleminekuga. meie parlamendis, eriti meie fraktsioonis, kahetseme et me ei räägi rohkem äh, roheleppe puhul sotsiaalsest mõõtmest. Eh, tõsi, me peaksime kaitsma keskkonda, kuid tuleb arvestada ka sotsiaalse õiglusega. seda eriti võttes arvesse, et kõige rohkem kannatavad kliimamuutuste all just kõige haavatavamad. ma tahaksin küsida, kas Horvaatia eesistuja plaanib roheleppe puhul arvestada ka sotsiaalsete aspektidega, kas selleks, see on üks teie prioriteetideks ja kui jah, siis millised on teie ettepanekud? lisaks sellele Soome eesistuja üheks eesmärgiks oli heaolumajandus. Horvaatia eesistuja näeb ette oma prioriteetide seas luua äh, rahulolevama, õnnelikuma ühiskonna. üks teema on aga väga oluline ja sellest rääkis ka mu sotsialistist kolleeg äh,. töötervishoid ja mm, äh, psühholoogiline tervis, vaimne tervis äh, digiteerimine ning muutuvad töötingimused võivad eh, kahjustada töötajate eh, vaimset tervist. meie eesmärgiks on aga heaolu töökohal, tuleb arvestada nii füüsilise kui vaimse poolega. Eh, ärevus, äng, depressioon on üha levinumad. kas see valdkond on üheks teie prioriteediks ja kui jah, siis mida plaanite teha? suur aitäh! Ehm, proua minister, härra minister, suur aitäh, et rääkisite oma nägemusest seoses tööõigusega. Euroopa Komisjon eelmisel nädalal tuli välja oma teekavaga Sotsiaalse Euroopa osas. seal on äh, kirjas muuhulgas, et keegi ei tohiks olla unustatud tervishoiu äh, valdkonnas ning lähtutakse äh, muuhulgas ka vähivastasest tegevuskavast. tegemist on paljudes liikmesriikides peamise surma mm, põhjustajaga ning tõsiseks probleemiks töökohtadel. viiskümmend kolm protsenti surmadest töötingimustes on seotud sea Äh, vähiga sada kakskümmend tuhat vähijuhtumit, kaheksakümmend tuhat surmajuhtumit, äh, öötöö, öötööd tegevad naised tihtilugu saavad rinnavähi näiteks ja nii edasi. kas te, kui te näete ette heaolunike kaitse äh, töökohtadeks ning kuna teie eesistuja äh, mille langeb kokku samuti vähitegevuskavaga, siis kas te võiksite ütelda, mida te soovite ette võtta, et sellest vähitegevuskavast saaks ambitsioonikas äh, plaan, muuhulgas äh, ka ennetustegevuse osas töökohtadel, aitäh! proua Maksova, palun! Äh, suur aitäh, et mulle sõna andsite aitäh ka ministritele selle eest, et te tutvustasite Horvaatia eesistuja nägemust. lubage mul nentida, nagu ka kolleeg just ütles, et liiga vähe räägitakse siin konkreetsetest äh, ettepanekutest, me peame olema teadlikud sellest, et raha on väga oluline, nagu ka kolleeg ütles, sotsiaalpoliitika äh, põhinebki äh, rahalisel panusel Te ütlesite õigustatult, et elanikkond vananeb. kas Euroopa on valmis selle väljakutsega toime tulema? siinkohal on väga oluline mõtelda sotsiaalsete süsteemide kestlikkusele mitte ainult erinevates liikmesriikides, vaid Euroopa Liidus üldiselt. üheks prioriteediks minu meelest on just nimelt dokument kaheksa, kaheksa, kolm dokumendiga töö tegemine, sotsiaalkaitsesüsteemide koordineerimine. usun, et see teema on väga keerukas ning ähm, ma tunneksin suurt headmeelt, kui te saaksite võidelda selle nimel, et Euroopa Sotsiaalfond pluss jääks alles, olgugi et me teame, et teatud fondid üritatakse ähm, äh, ära kaotada või ümber muuta õiglase ülemineku fondiks. tahaksin tänada teid ka konverentsi korraldamise eest puuetega puudega inimeste kohta, eriti mis puudutab invaliidsuse äh, äh, tõendeid ning samuti ootame konkreetseid järeldusi, äh, konkreetseid meetmeid, kaart, invaliidsuskaarte ja muud sellist. Um, proua Šimeljo ja härra Alavanus, palun pange ennast valmis. suur aitäh minu esimene küsimus on minister Ala, äh, minister Pedekovitšile äh, seoses äh, demograafiaga. siin on muuhulgas juttu debatist Ehm, selle üle, kuidas tagada ajude ringlus, mitte ajude väljavool. kas te saaksite täpsustada, kuidas see võiks olla lahenduseks ning kuidas liikmesriigid saavad sellise muutuse suunas äh, midagi ette võtta? ja teine küsimus on äh, minister Aladrovitšile. ma olen üritanud aru saada, milline on praegune arusaam Ida-Euroopa riikide osas seoses sealse võimaliku miinimumpalga tõusuga. kuidas te saate veenda neid tõstma miinimumpalka, nii et äh, inimestel oleks äh, võimalus väärikalt elada? härra Alabamas ja palun järgmine kõneleja, pannake ennast valmis ehm,. suur aitäh kogu Euroopa Liidus aastate jooksul oleme lähtunud teatud poliitilistest suunistest ja tulemused olid väga konkreetsed. nüüd on aga tekkinud viimastel aastatel väga erinevaid töövorme, väga kummastavaid. kollektiivlepingud on kahjuks leidnud kõrvaleheitmist, eh, ametiühingud näiteks Kreekas võetud meetmetega viimastel aastatel enam ei saa sekkuda. samuti on sügavalt muudetud sotsiaalset eh, valdkonda. tegemist ei ole enam avaliku süsteemiga, vaid Äh, huvitatu ise peab seda rahastama, ehk siis tegemist on peaaegu ainuüksi äh, erasektori süsteemiga nüüd. aga see probleem on olemas ka teistes riikides, mitte ainult minu koduriigis Belgias, Prantsusmaal. näen, äh, et te räägite ajude ringlusest, sajad tuhanded noored peavad töötama erinevates riikides, üritavad leida lahendust, rahuldavat töökohta, aga lõpptulemusena on tegemist lihtsalt nomaadidega, kes otsivad tööd. kuidas te plaanite leida lahendust noorte tööpuudusele? ning samuti äh, on probleemiks väga madalad palgad ning uued vaesed. Agius Saliba suur aitäh, oma sissejuhatuses äh, andsite ülevaate oma programmist, soovin teile palju edu järgmiseks kuueks kuuks. üheks peamiseks prioriteediks on äh, digiteerimine ning äh, olulisus, mida Euroopa Liit omastab järgmise sammu astumisele, kuidas me suudame uusi võimalusi luua aga lisaks paindlikkusele, eh, mis kaasneb eh, digiteerimisega eh, tööturul, on sellega tekkinud ka uued raskused ja väljakutsed. muuhulgas oleme me näinud üha rohkem vaimse tervisega seotud probleeme ning era- ja tööelu tasakaalustamisega seotud probleeme tegemist on uute reaalsustega ning minu esimene küsimus sellest tulenevalt eh, ongi seotud selle teemaga. Euroopa Parlament on juba alustanud arutelusid selle üle, et oleks eh, vajadus sisse viia õigus eh, digitaalselt ennast lahti ühendada. see parandab elukvaliteeti, võimaldaks luu-, rohkem aega veeta oma peredega. millised on teie plaanid selles valdkonnas? ja veel üks uus reaalsus puudutab platvormtöötajaid. kahjuks ei ole Euroopas mingit seadusandlust selles valdkonnas, paljud neist on äh, nii-öelda FIE-d. millised on eesistuja plaanid äh, seoses platvormtöötajatega? proua Pišov veel, palun. Najlepša hvala <clears throat> za besedo, tudi sam pozdravljam to predstavitev in imam. kõigepealt härra Brügles ja härra proua Pišov pärast seda. suur aitäh, mul, tänan teid äh, sõnavõttude eest ja mul on ka mõned küsimused. esiteks tahaksin küsida ka, mida Horvaatia eesistuja plaanib teha selleks, et sotsiaalne mõõde kaasata lisaks roheleppele äh, ka muudesse poliitikatesse, mis mõjutavad siseturgu millised on prioriteedid ja millised ambitsioonid on meil eh, seoses eh, demograafiliste muutustega, siin tahaksin midagi enamat teilt kuulda. milliseid konkreetseid eh, riiklikke ning Euroopa poliitikate valdkondi arvate oleks võimalik muuta? ja millised valdkonnad võiksid muuta demograafilist olukorda? mingeid lihtsaid lahendusi ei ole, me peame arutelu pidama, protsessidega teeme alles algust, ma mõistan seda, aga võttes arvesse praegust olukorda, mis te arvate? kus oleks kõige rohkem muutusi vaja sisse viia. ja lõpetuseks veel üks võtmetähtsusega küsimus meie komisjoni jaoks. ma tahaksin teada, kuidas te plaanite ühendada kliimamuutuste vastase äh, võitluse ning äh, sugudevahelise võrdõigluslikkuse tööturul, ilma et te asendaksid äh, perepoliitika sotsiaalpoliitikaga või vastupidi. Bishop, palun. jaa Sehr geehrte Frau Ministerin, Herr Minister, vielen Dank, dass Sie Ihr Programm. suur aitäh, lugupeetud ministrid. aitäh, et tutvustasite meile väga põhjalikult oma programme. tööhõivekomisjonis sotsiaalsüsteemide koordineerimise ettepanek on väga oluline. mina raportöörina sooviksin sellele küsimusele rõhku panna. härra minister rääkis sellest, et Soome eesistumise ajal just nimelt rõhutati seda, kuivõrd oluline on kõnealune määrus kodanike jaoks, sest tõepoolest me ju soovime, et töötajad oleksid pädevad aga teatud muudes tingimustes me suuri ettepanekuid ei tee. ma leian, et on väga oluline, et me peaksime seda määrust esmatähtsaks. see on see valdkond, kus Euroopa peab eh, näitama üles tahet eh, just liikuvust eh, edendada. kui me võtame skaala ühest kuueni siis millised on teie ambitsioonid, kui te peaksite neid kirjeldama, kas te, kuidas te soovite selle küsimusega töö lõpetada, palun? proua Liise ja härra Päten järgmisena. suur aitäh, tahaksin äh, samuti tänada ministreid ja tervitada teid ja soovida teile kõike head poolaastaks. mina olen äh, Friuli, Veneetsia, Giulia piirkonnast, nii et oleme peaaegu naabrid. minu olen Puie äh, linnast ning äh, teil on sarnase nimega koht, ehk meil on siis väga palju ühist äh, just territooriumite dünaamika osas. ma hindasin väga seda, kui te rääkisite oma prioriteetidest. Te olete ettevaatlikud ja konkreetsed, aga siin on ka teatud raskusi. ka seoses õigusliku alusega ning ning õigusliku aluse seostega meie prioriteetiga. ma tahaksin teada mida arvate järgmistest teemadest? küsimused, mis on seotud piiriüleste töötajatega ning piiriülese liikuvusega. millised saavad olema teie ettepanekud ka seoses demograafiliste muutustega, me kõik teame, et see praegu toimub, kas tahate perepoliitikat toetada või rännet? me teame, et Balkani rändetee on samuti lähedal ja võib-olla äh, võiksime üritada ka selle problemaatikaga arvestada, et leida konkreetseid lahendusi. ning lõpetuseks, kuidas tagada kõiki kaasav äh, kestlik äh, areng Euroopa Liidus ning äh, kuidas plaanite sellisel juhul neutraalsete vahendajate rolli tõlgendada, sellepärast et kahjuks usume, et keegi ei suuda jääda neutraalseks neis küsimustes. härra Pätn, palun viimasena suur aitäh, ka mina tahaksin äh, avaldada tunnustust eesistujale, soovida teile mm, palju edu. Horvaatia on tõesti äh, erakordne riik, äh, Zagrebis asub üks minu lemmikmuuseumeid kogu maailmas, lõhutud suhete muuseum. tundub, et Ühendkuningriik on eriti andekas selles valdkonnas, loodetavasti saame ka Brexiti kohta midagi sealt õppida peatselt, et meie ei ole õhki läinud suhet, et kuidagi tähistada, aga võttes arvesse seda, kui palju keerukaid küsimusi on teile esitatud meie komisjoni poolt, siis tegelikult äh, on minul tekkinud küsimus, mida te plaanite Ühendkuningriigi osas teha järgmisel nädalatel meil on omad, äh, oma taust seoses töökvaliteediga, keskmise palgaga ja nii edasi, kas te, tõesti on piisavalt aega, e, et selgitada, miks me peaksime Ühendkuningriikide standardist lähtuma või siis äh, hakata lihtsalt keskenduma omaenda väljakutsetele ja probleemidele? aitäh ja nüüd teine küsimus, vastuste voor, kes soovib alustada? okei okay,, please take the floor <clears throat> poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, ja se zahvaljujem na austatud parlamendisaadikud, suur aitäh selle teiste küsimuse vooru eest. peamiselt sellepärast, et meie ajakava on pisut äh, tihe, katsun teha lühidalt, aga samas ma püüan muidugi vastata kõikidele küsimustele. esimene nagu esimese küsimusvoote vooru puhulgi, vastaksin ka nüüd kronoloogiliselt, kuid mul jäi vastamata esimesel küsimuste-vastuste vooru käigus äh, määrus kaheksa kaheksa kolm küsimusele ja digitaliseerimisega seotud küsimusele selles kontekstis. loomulikult me äh, üldiselt toetame andmete vahetust digitaliseerimise kaudu ka selle määruse küsimuses äh, ka põhimõtteliselt, aga praegusel hetkel võib-olla see ei ole lausa võimalik kõikides liikmesriikides äh, osaleda selles andmevahetuses. see on suur väljakutse ja mõjutab väga palju euro äh, liikmesriikide tööd. Euroopa Sotsiaalfond pluss ja äh, loomulikult me ei taha kahjustada kuidagi seda Euroopa Sotsiaalfond Plussi teiste tegevuste kaudu. meie eesmärgiks on, et tulevikus oleks Euroopa Sotsiaalfond üks oluline tegur, me ootame kõik mitmeaastast finantsraamistikku ja me teame, et kui me jõuame mitmeaastase finants- rääk-, raamistiku läbirääkimistega ühele poole, peavad meil olema paigas kõik eeltingimused kvaliteetsete programmide elluviimiseks, sealhulgas ka Euroopa Sotsiaalfondi puhul, mille puhul sotsiaalne mõõde peab mõistagi jõusta ja jõusse jääma ja haridus, sotsiaalne kaasamine ja digitaalsed küsimused laienemine, laienemise kontekstis peame pidama meeles seda, et ähm, Horvaatia perspektiivist on äh, laienemine midagi positiivset ning meie püüame vähemalt mitteametlikult kaasata neid riike, mis ei ole veel liikmesriigid, kaasata ka neid EBSCO nõukogu tegevusse näiteks Zagrebi mitteametlik EBSCO kohtumine. ning ähm, selle kohtumise ajal toimuvad Lääne-Balkani riikide ministritega samuti kohtumised ähm, nii-öelda kõrvaltegevustena. ja me püüame oma arvamustes neid arvesse võtta ning kaasata neid kui vähegi võimalik Euroopa institutsioonide tegevusse. mis puudutab digitaalset kaasamist ning vanurite kaasamist digitaalühiskonda, siis minu meelest on see väga tähtis. ning me kõik peame selle üle arutama. ning ähm, meie head kavatsused toetavad kõik digitaliseerimist kui sellist digitaliseerimine on meile südamelähedane ning üritame seda igal võimalikul moel soodustada. mis puudutab rohelist, Euroopa rohelist kokkulepet ning selle sotsiaalset mõõdet, siis usume, et nii õiglase ülemineku fond kui ESF pluss kaasa uue sotsiaalmõõtme arendamisele, mis on omakorda seotud äh, Euroopa rohelise kokkuleppega. ja nii me saame lüüa, luua ka uusi töökohti ning äh, kõrvaldada teatavaid tasakaalu puudujääke. mõningate fondide kaudu, sealhulgas ka õiglase ülemineku fond ja ESF pluss püüame sotsiaalse dimensiooniga tegeleda ka rohelise kokkuleppe vallas tehtud töös ning võidelda selle võimalike negatiivsete mõjude vastu. vaimne tervis ja tööturg. see on ka meie prioriteet, meie teine prioriteet, heaolu tööl, kohal, töö ja pereelu tasakaalustamine on meie jaoks tähtsad. meie teine prioriteet võimaldab meil vaimse tervise küsimustest rääkida väga ausalt ja otsekohesest, rääkida heaolust tööl ning äh, rääkida sellest, kuidas selline heaolu võib ohkus, ohtu sattuda. kiired muutused tööturul võivad mõjutada kõiki ja ma usun, et läbi meie teise prioriteedi, millest räägime EBSCO nõukogul, on meil võimalik äh, julgustada arutelu selles äh, küsimuses. ja loomulikult äh, on meie eesmärgiks see, et vaimne tervis oleks me üks osa meie heaolust töökohal. siis siin räägiti veel Euroopa Euroopa sotsiaalsüsteemide kestlikkusest. see on ähm, väljakutse, millega seisame silmitsi kõik. nii nüüd kui tulevikus. kui me räägime mm, pensionile minekust, sotsiaalsüsteemidest ja nii edasi ja nii edasi, siis nende süsteemide jätkusuutlikkus ähm, jah, äh, meid ootab ees väga väljakutsete rohke aeg, tõesti me peame keskenduma oskustele, sellepärast et kui me äh, arutame oskuste üle, kui me toome uusi ves-, oskusi tööturule, siis me saame äh, lisandväärtust anda meie majandusele. ning äh, keskenduda heaoluühiskonnale üks lahendusi äh, nende süsteemide jätkusuutlikkusele peitub just nimelt selles problemaatikas. praegusel hetkel me endiselt äh, ootame tulemusi, konsulteerimistegevuse tulemusi, konsulteerimine praegu Euroopa Komisjoni ning sotsiaalpartnerite vahel äh, toimub ning võin omalt poolt korrata, et selline konsulteerimine, kolmepoolne dialoog, sotsiaalne dialoog on meie meelest väga tervitatav ning anname oma eesistumise ajal parima selleks, et sotsiaalne dialoog oleks midagi sellist, mis oleks meie kõigi jaoks ühine Euroopa Liidus ning et see oleks midagi, mida peame meeles kogu sotsiaalse dialoogi käigus, üritame seda siis ka paremini, võimalikult hästi edendada. mis aga puudutab tööturgu, siis äh, tööturu küsimuses, no töö, tööturu küsimused on kõik vastatud, välja arvatud proua Bischofi küsimus, aga proua Bischofi küsimus ähm, oli sõnastatud nii, et ma ei saanud aru täpselt, mis on kõige kõrgemini ja mis on kõige madalam, kas üks või kuus ning äh, ma arvan, et minu vastus oleks igal juhul kuus, kui kuus on kõige kõrgem hinne. proua minister, palun. suur tänu. suur tänu, ma jällegi püüdsin äh, teie küsimusi koondada teemade kaupa, et neile ühiselt vastata. kõige rohkem küsimusi käsitlesid demograafilisi väljakutseid. ja see rõõmustab mind, sest oma sissejuhatavas sõnavõtus ma juba ütlesin et tunnistame seda, et demograafia on probleem mitte ainult Horvaatias, vaid ka kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. ning seetõttu on mul hea meel, et äh, meie seisukohad langevad kokku, et äh, meie esindajad ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad äh, on ühel meelel. väga hea on teada, et me kõik tahame astuda samme õiges suunas, et seda probleemi lahendada. kui me räägime nüüd demograafilistest äh, küsimustest üldisemalt äh, ning äh, võtame arvesse olukorda kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, siis äh, peame tõdema, et mitte kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikidel ei ole demograafiaga seoses täpselt ühesugused väljakutsed. ükskõik, milliseid soovitusi me ka ei esitaks, need peavad kõik olema paindlikud ja võtma arvesse äh, riiklikke ning piirkondlikke asjaolusid. samal ajal peab selles soovituses tuleb selles soovituses parandada kogu Euroopa Liidu olukorda. vähemalt see peab olema selle eesmärk. noorte inimeste liikuvuse teemat tõstatati siin ja tõstatati just nimelt demograafia kontekstis noorte inimeste liikuvus, aktiivsete inimeste liikuvus on teema, mida oma sõnavõtus käsitles ka minu kolleeg. kui me tahame leida lahendusi sellele probleemile, siis äh, tuleb pidada meeles seda, et Euroopa Liit on üles ehitatud liikuvusele ning äh, vaba liikumuse põhimõttele. samuti tuleb arvesse võtta asjaolu, et Euroopa Liidu kodanike liikuvus on ähm, üks Euroopa Liidu põhiõigusi Euroopa Liit tahab kõrvaldada kõik tööjõu äh, mobiilsuse tõkked. kas me kavatseme äh, mobiilsust edendada? kui tahame seda teha, siis selles kontekstis on väga oluline mõista, et äh, inimeste liikuvus on üks Euroopa Liidu põhivabadusi kindlasti kavatseme panna rõhku äh, töö ja eraelu paremale tasakaalule. Äh, keskendume äh, demograafilisele konvergentsile. tahame, et meil oleks võrdne demokraatlik areng kõikides Euroopa Liidu riikides. mitmed liikmed toonitasid, et demograafia teema äh, tuli päevakorda alles hiljuti ja äh, see on proua Suitšak Horvaatia äh, voliniku kätes ning äh, Horvaatia eesistuja kavatseb algatada arutelu demograafiliste äh, väljakutsete eest me kavatseme tugevdada pereelu ja kuna meie oleme ka selle protsessi alguses alles, siis on meil vaja kõigepealt analüüsida praegust olukorda, praeguseid probleeme, millega silmitsi seisame äh, liikmesriikide tasandil ja kogu Euroopa Liidu tasandil. peame analüüsima kõike ja siis äh, lähtuvalt selle aasta analüüsist äh, saame esitada mõningaid järeldusi siin küsiti ka noorte inimeste kohta maapiirkondades ja selle kohta, kuidas saab neid noori inimesi maapiirkondadesse, maapiirkondades ähm, püsima mõjutada. ja räägiti ka ajude äravoolust. mul on väga hea meel, et te selle teema tõstatasite. noorte probleem, kes elavad äh, kaugetes piirkondades, maapiirkondades äh, on midagi, mille kallal äh, me peame tööd tegema. me peame olema teadlikud sellest, et äh, noored inimesed, äh, noortel inimestel on praegu väga palju uusi väljakutseid ja uusi võimalusi, võimalusi, mida ei olnud noortel, kes olid pikka aega tagasi noored, kahekümne, praegu on kahekümne esimene sajand, kõik on kättesaadav, noored võivad erinevate tegevustega tegeleda ja selles kontekstis loomulikult on noored inimesed mobiilsemad kui varem. Nad võivad vabalt reisida, õppida mujal. Neil võib olla nii ametlikult tunnustatud kui mitteametlikke oskusi, nad saavad valida, millist elu nad tahavad elada lähtuvalt omaenda huvidest tuletagem siis äh, endale meelde, et kaasaegse Euroopa noored äh, peavad siiski äh, võitlema ka probleemidega, nagu näiteks sotsiaalne tõrjutus, töökohtade puudus, uued trendid, mis nende elu keerulisemaks muudavad ning see kehtib iseäranis maapiirkondade ja kaugete maanurkade noorte kohta sellepärast oleme paika pannud kolm olulist prioriteeti, mis on meie tegevuse keskmeks kõigis noortele suunatud tegevustes. kõigepealt noored maapiirkondades ja kaugemates piirkondades püüame kõigepealt nende probleemide ning vajadustega, neid vajadusi analüüsida ning ähm, analüüsida, milliseid ähm, sektoriüleseid meetmeid on meil vaja nende probleemide lahendamiseks. teine teema, millega tegeleme, on äh, noorte teadlikkuse tõstmine ning äh, teabe jagamine. järgime sellest põhjalikumalt äh, noorte inimeste kultuuri ning spordiga tegeleval nõukogu kohtumisel. kolmas prioriteet, mis on samuti seotud noortega, kes elavad maapiirkondades ning äh, ajude äravooluga, on dialoog Euroopa Liidu ja noorte inimeste vahel ning äh, kuuleme selle dialoogi seitsmenda vooru aruteludest. noori tuleb kaasata otsustusprotsessi ning teeme ettepaneku eraldi dokumendi kohta resolutsiooni näol. ning lõpetuseks tahaksin tänada ühte parlamendiriiget, parlamendiriiget, kes väga Äh, kenasti mainis ühte meie äh, meie suurepärast äh, kultuurialgatust, väga hea, et mainisite purunenud suhete muuseumit, mul on väga hea meel, et olete saanud selles muuseumis Saagrebis ka ise käia ja ma pean muidugi tunnistama, et meil ise on väga kahju, et britid lahkuvad Euroopa Liidust. aga kindlasti austame Briti kodanike sellekohast soovi ning loomulikult äh, te olete alati tööle tulnud äh, äh, Horvaatiasse, iseäranis meie pealinna. Thank you so much to all both of our distinct-. suur tänu kõikidele meie auväärt külalistele Horvaatia eesistuja esindajatele, et nad tutvustasid meile oma eesistumist ja suur tänu, et olite valmis vastama kõikidele väga üksikasjalikele küsimustele, mis näitavad, kui siirast huvi tunnevad meie komisjoni liikmed meie kõigi ühise tööpõllu suhtes, meie ühise portfelli suhtes, teie programm on väga ambitsioonikas, meie loomulikult oleme valmis koostööd tegema, aitäh! Thank you. Thank you. Bye. And now, if you allow me to, we'll get back uh, to the first point of our agenda. Teie lahkel loel äh, läheksime tagasi esimese päevakorrapunkti juurde ja võtame päevakorra vastu. So we all heard. me kõik kuulsime mida härra Pattenil oli öelda seoses Brexiti teemaga ja ma nüüd mõtlesin vahepeal selle asja üle järele. ja kõigepealt äh, ma ütleksin paar sõna kogu selle menetluse kohta, mis äh, selle kirja tingis, äh, mitte siis arvamuse seekord, vaid kirja, me otsustasime lähtuvalt kodukorra artiklist viiskümmend kuus ning nagu te kõik teate, me tavaliselt tahtsime koostada tavalist arvamust, kus on variraportöörid, muudatusettepanekud ja kogu see menetlusega kaasas käiv. aga meie ajakava muutus nii palavikuliseks äh, Ühendkuningriigi arengu kohta ja siis koordinaatorid kahekümne neljandal oktoobril otsustasid natukene paindlikumat äh, lähenemisviisi toetada. ja see oli siis see kiri, mille äh, koordinaatorid kirjalikult koostasid ja meie tööhõivekomisjon andis oma heakskiidu. suur tänu koordinaatoritele, et nad selle valiku langetasid, see tähendab seda, et, et äh, me saame arvesse võtta Ühendkuningriigi tõesti viimast, olukorra viimast äh, hetkeseisu. ja ma leian, et see menetlus oli täiesti läbipaistev, täiesti demokraatlik aga kui te soovite, siis me võime enne hääletust lühidalt sellest siiski rääkida. meil on kaks valikuvõimalust. variant A, mis võimaldab meile kõigepealt arvamusti vahetada lühidalt täna kell üksteist või siis kohe vahetult pärast seda ja sõna on koordinaatoritel või keda iganes te valite oma fraktsioonist ja sõna saab ka härra Pätte, kes äh, selle teema tõstatas ja äh, variant kaks, variant B oleks, et me vahetame arvamusi kell kaks kolmkümmend, kas koordinaatorite äh, või kellegi teise esinduse kaudu, pluss härra Patten siis ja siis äh, me hääletame pärast arutelu praegu hommikul või pärast äh, arutelu pärastlõunal. Need on kaks äh, võimalust. minule endale meeldiks rohkem variant A. kas keegi soovib midagi lisada? härra Pätten, palun. suur tänu esimees. minu kommentaarid. kõigepealt mul on väga hea meel, et näitasite üles paindlikkust. Ähm, see on tõesti raske otsus. minule isiklikult meeldiks teine äh, variant, sellepärast et see annaks inimestele, kes ei teadnud sellest teemast, kes ei teadnud, et neil on võimalus rääkida sellest teemast, et see annaks neil äh, olla, ennast valmis panna, muidu nad peavad lihtsalt langetama mm -hmm. proua Jongeerius mina esit-, eelistaksin esimest varianti, sellepärast et muidu meil äh, hääletus lüüakse kaheks ja ma ei tea, palju, paljud inimesed pärastlõunal kohale saavad tulla, et hääletada. nii et ma arvan, et me peame valima siiski variant A. muud valikut meil ei ole, härra Ratke, suur tänu! ma arvan, et peaksime lihtsalt äh, hääletama äh, meil kõigil on tihe päevakava ja hääletus on väga oluline osa meie päevast. ma arvan, et me ei saa eeldada, et, et me hakkame siin praegu kõike äh, pea peale pöörama. nii, alustame siis kohe. Teie peate ütlema meile, kas teie soovite sõna koordinaatorina või keegi teine, me lihtsalt äh, anname sõna äh, fraktsioonide esindajatele, kõigepealt härra Ratke härra Ratke, arutelu enne hääletust, kohe praegu no,. miks me lihtsalt ei hääleta, ütleb härra Kaasa, ma ei saa aru. The choice A that you just chosen. just praegu valisite variandi A, et meil toimub kiire lühike arutelu selle härra Patteni tõstatatud teemaga menetluse äh, aadressil härra Pislaru, palun. I understood that this is option A, so. okei okay. ma sain aru, et see on variant A, eks ole mm. -hmm, me kõik saime aru, et variant A. No. mina tahtsin lihtsalt hääletada. aga seda varianti meil ei olnud, see ei olnud variant A. Okay, Both that, options that, okay, right. Then, then I give my... mõlemas arutelus. no olgu, ma teen sama aru, avalduse äh,. Äh, Äh, minu avaldus on, et Ühendkuningriik otsustas, et Brexitiga tuleb ühele poole jõuda, aga mina tahan, et hääletusega jõutaks ühele poole. variant äh, C siis on hääletada kohe. niisiis kolm valikuvarianti, proua Jonkeerius. härra Ratke panus äh, arutelule, ma annan oma kõne aja kolleegile, kes selle kirja koostas, tahaksin ma lihtsalt öelda Sorry? Mr Pissarro, okei okay,, we will start immediately, but are we all clear on? kohe hakkame pihta, aga nüüd siis äh, toimub meil väga lühike arutelu ja siis hääletame. härra Pissarro, palun. sotsiaaldemokraatide nimel, palun, teil on sõna. suur tänu, äh, lugupeetud äh, esimees. oleme täiesti päri, ütleb härra Pissarro selle kirja sõnastusega. ma arvan, et see kirjeldab väga hästi arutelusid, mis on toimunud meie komisjonis. me tunneme muret äh, uue Whitehalli kokkuleppe pärast. sotsiaalõigusi tuleb kaitsta, tuleb kaitsta äh, töötajate õigusid, õiguseid enam ei ole siin lisa neli ja see peab olema poliitilises deklaratsioonis sellisel juhul. ja siin, sellel ei ole samasugust juriidilist väärtust nagu endisel lisal number neli. selge on see, et kui äh, üleminekuperioodi ei pikendata, siis äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpus seisame silmitsi sellise olukorraga, Ähm, mis põhimõtteliselt on võrdne ilma leppeta Brexitiga. just nimelt äh, olukorraga, mida me tahtsime iga hinna eest vältida. meie olukord on siis, meie seisukoht on siis üsnagi identne Ühendkuningriigi eilse äh, otsusega. mitte ainult Euroopa Parlament ei tunne muret. ka lordide koda tunneb tõsist muret, nagu me ka eile ise tunnistajateks olime Euroopa Parlament võiks sekkuda koos nõukogu, koos Euroopa Komisjoniga, et kanda hoolt selle eest, et kõik arutelud, mis käsitlevad äh, tugevdatud koostööd Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel, ei äh, õõnestaks äh, töötajate sotsiaalseid õigusi, nii et ühesõnaga me toetame kahel käel seda kirja. suur tänu! härra Ratke või keegi teine teie fraktsioonist? jah. ma arvan, et mul tegelikult ei ole eriti palju kõneaega selles küsimuses vaja. ühesõnaga, panime selle, koostasime selle kirja ühiselt, mina saan hääletada selle poolt, saan seda toetada, mingisuguseid vastuolusid sellega seoses eriti ei olnud. ja me komisjoni seisukoht on selles küsimuses üsna selge, saame seda toetama ning loodame, et see võimalikult kiiresti vastu võetakse. härra Pislaru, palun. suur tänu. mina tahaksin anda sõna kolleeg Monika Semmedale, kes aitas sellele, äh, selle kirja koostamisele kaasa. proua Semmeda. Renew äh, variraportöörina tahaksin ma öelda, et äh, endiselt on äh, pärast äh, üleminekuperioodi äh, ebakindlus ta-, taotlejatele e-, ühisprogrammide küsimuses, nagu näiteks Erasmus pluss, ning meie hoiatame, et oluline oleks jätta alles võimalus pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat üleminekuperioodi pikendada, et ei oleks sellist lepete lahkumise stsenaariumi, millel oleksid kohutavad tagajärjed inimestele ja ettevõtetele. aitäh! suur tänu! rohelised ja proua Langensiipen, palun! proua Hansen siiski. Aleksa räägib Brexitil on potentsiaal äh, töötajate õigusi õõnestada ja kõik äh, viited võrdsetele tingimustele on lahkumisleppest kõrvaldatud. Ühendkuningriigi äh, lubadused hoida sotsiaalstandardeid aus ei ole siduvad, tekib tõsine ohk, et Ühendkuningriigi ettevõtted loobuvad töötajate õiguste kaitsest selleks, et Euroopa Liiduga konkureerida ja tingimused alanevad. Boris Johnson võttis ka ära võimaluse üleminekuaega pikendada kahe tuhande kahekümnendast aastast edasi ja üsna tõenäoline on, et Ühendkuningriik ei suuda enne seda tähtaega Euroopa Liidu õigust asendada oma seadustega, siis tekib olukord, kus on lepete lahkumine, töötajate õigused ei ole kaitstud ja töötajate õigusi ei tohi konkurentsi äh, Äh, ohvriks tuua, aga selline ja selline, aga selline ohtlik ülepeakaela koostatud lahkumislepe annab äh, Ühendkuningriigile võimaluse just nimelt seda teha. me peame tagama seda, et töötajate õigused oleksid Ühendkuningriigis kaitstud nii täna kui tulevikus, aitäh. proua Jamet või kes iganes soovib sõna teie fraktsiooni nimel mina ei ole selle resolutsiooniga nõus, ma arvan, et väga palju kriitikat on täiesti põhjendamatu, näiteks Ühendkuningriigi valitsuse aadressil, ma arvan, et me peame austama brittide õigust ning ma ei ole nõus, kas nii ühe kui teise mured siin on maksude või mis muus küsimuses põhjendatud, ma arvan, et äh, siin üritatakse lihtsalt kaikaid kodaratesse äh, loopida ning takistada brittide rahval Ühendkun-, äh, Euroopa Liidust lahkuda, lahkumast, äh, nagu nad on soovinud äh, ja ma arvan, et meie peame mõtlema Briti rahvale, Briti rahvas ja valitsus vastutavad oma uute kaubandussuhete üle Euroopa Liiduga, nii kui ka teiste maailma riikidega. proua Rafalska. suur tänu kallid kolleegid, suur tänu, äh, proua esimees, daamid ja härrad. minu fraktsioon, Euroopa Konservatiivid ja Reformistid toetavad seda kirja ja kõiki selles kirjas tõstatatud punkte. meie räägime palju sellest, et me peame kaitsma kodanike õigusi Euroopa Liidus. ja äh, see, äh, siin me räägime nii töötajate kui tööandjate õigustest härra Villumsen, suur tänu. meie seisukoht on, et äh, Ühendkuningriigi rahvas on otsustanud lahkuda Euroopa Liidust, meie austame nende soovi, aga ähm, nüüd me peame rääkima sellest, mis on meie tulevased suhted, meie jaoks on selge, et meil peavad olema sellised suhted, kus äh, ei saa ähm, äh, palgadampingut esineda ja ei saa mingisugust sotsiaalstandardite dumpingut äh, esineda ja seda öeldakse ka selles kirjas, mida seetõttu toetame kahel käel. ja härra Patten, palun suur tänu, esimees! tõstatasin selle teema päevakorraga seoses sellepärast, et kirjas, mis on arvamusega kaasas, on selgelt öeldud, et komisjon äh, kaalus seda kirja, analüüsis seda kirja ja seda ei, äh, minu arvates ennem ei toimunud. mina arvan, et seitse minutit arutelu, äh, ehkki ma olen hindan kõrgelt teie äh, vastutulekut, äh, tähendab seda kaalu, komisjonipoolset äh, kaalumist ning ma ei ole tegelikult nõus, et mina oleksin saanud seda keelt mõ-, kirja mõjutada, sellepärast et selles menetluses ei anta selleks konkreetselt võimalust. see on minu probleem ning mina arvan, et siin on tegemist demokraatia puudujäägiga. mis aga puudutab arvamust ja seda kirja ennast, siis väga paljud asjad on täiesti Äh, õiged ja õigusega komisjon tõstatab need küsimused, aga on mõned punktid ja tonaalsus, mis mulle on ähm, vastumeelne, äärmiselt vastumeelne iseäranis ja äh, olen ka oma Ühendkuningriigi kolleegiga äh, täiesti eriarvamusel. paistab, et komisjon püüab teha rohkem kui nende pädevuses. Nad peavad ähm, rääkima küll lahkumisleppest, aga nüüd esitatakse poliitilisi avaldusi, nagu siingi viidati Euroopa Parlamendi majand-, äh, sotsiaalne tööhõivekomisjon püüab suruda peale äh, juba lahkunud liikmele oma eeskirju, kuigi sellist õigust neil tegelikult ei ole. Ühendkuningriigil on väga kõrged standardid, kvaliteet, äh, miinimumpalga vallas oleme teiste seas eesrinnas ning me peaksime olema, usaldama seda, et Nad tulevad selle ülesandega väga eeskujulikult toime, seetõttu ma ei saa seda arvamust toetada. suur tänu, härra Paate. ja suur tänu kõigile. mina ei loonud neid eeskirju ja seitset minutit samuti, aga nagu te näete, kõik ütlesid, mis neil öelda oli. ja, ja ongi kõik lihtsalt äh, sellepärast, et ei ole selle kirjaga nõus, ei saa väita, et see kogu menetlus ei oleks läbipaistev või mene-, või demokraatlik. tegelikult oli see läbipaistev, tegelikult oli see ka äh, demokraatlik, lähtusime kodukorra artiklist viiskümmend kuus äh, mingisuguseid muid kohustusi ei olnud, mina komisjoni esimehena lubasin praegu enne hääletust arutelu, rohkem ma teie heaks küll praegu ära teha ei saa, härra Patten. suur tänu! kõigile, et äh, tegite nii konstruktiivset koostööd. ja nüüd siis mm, asume hääletama. elektrooniline hääletus. kõigepealt äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond elektrooniline hääletus. nimeline hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. vastu võetud. aitäh. ja nüüd siis kirjavormis arvamus seoses Brexitiga. jällegi elektrooniline nimeline hääletus. hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. vastu võetud. aitäh. siis päevakorrapunkt number kümme, eelarve täitmisele heakskiidu andmine kõigepealt Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus. okei okay,, amendment one in.... muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. nüüd kompromiss A. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis kompromiss B. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa muudatusettepanekust neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks ja kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame siis äh, lõpphääletusel. nimeliselt hääletus algas. kõik hääletasid, hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd siis äh, päevakorrapunkt äh, number üksteist OSHA hääletus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu, Tervishoiuamet, esimene poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, vabandust. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. C äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kaheksateistkümnendat hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. vastu võetud üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend ja kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja viimane hääletus, nimeline hääletus. hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud päevakorrapunkt kaksteist Euroopa koolitusfond, muudatusettepanek number üks, vast-, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitse poolt, vastu,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 vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist ja seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. päevakorrapunkt kolmteist. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss A poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt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 muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatused eh,, kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud äh,. punkt viisteist. ei toiminud midagi Can we repeat the vote? Mm, kas me võiks hääletust äh, korrata? hääletus on alanud. hääletus lõppes. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. punkt äh, viisteist, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks ja kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud, tore. And Yeah, for, sorry, but we have to get now get back to item two. nüüd läheme tagasi äh, punkti number kaks juurde. juhataja teadaanded. nagu te äh, nägite juba, kogesite, on äh, tõlge kõigis kahekümnes keeles täna. meil Äh, on äh, iga-aastase äh, kestliku arengu strateegia teema koos siis härra Dombrovskisega, härra Gentiloni ja Schmidtiga. see toimub kahekümne seitsmendal jaanuaril, mis on esmaspäev, see algab kell neli ja lõpeb viis kolmkümmend ja siis tuleb äh, ECONi äh, arutelu Euroopa äh, poolaasta maksumeetmete teemal ja see kestab siis poole kuuest poole seitsmeni. me kõik olete ka sellest meili teel tead-, teavitatud. nüüd veebruaris meie kohtumiste äh, kuupäeval toimub äh, parlamentide nädal kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal veebruaril ja seetõttu on siis meilt ähm, palutud kaks äh, mm, poolepäevast kohtumist tühistada. kahekümnendal veebruaril muutusi ei tule, muudatus on siis üheksateistkümnendal veebruaril ja seega saame siis lisaajaks seitsmeteistkümnenda veebruari pärastlõuna. nii et äh, veebruaris siis äh, kohtumegi seitsmeteistkümnendal veebruaril pärastlõunal, mis on esmaspäev, siis teisipäeval, kaheksateistkümnendal veebruaril seitseteist viisteist kuni üheksateist ja siis neljapäeval, kahekümnendal veebruaril äh, ja see toimub siis hommikul ja ka pärastlõunal Äh, punkt äh, kolm, protokolli kinnitamine, kui ei ole märkusi, siis äh, saame protokolli kinnitada. punkt viis nüüd läbirääkimised, siis punkti seitsekümmend neli kolm alustus härra Kaasa SF eh, F plussi kohta, aitäh, nagu te teate, eh, eh, toimus siis eelmise mandaadi ajal esimene lugemine, pärast toimus teisel oktoobril nüüd uuel, uue mandaadi ajal siin hääletus ja siis esimene kolmepoolne kohtumine algas enne jõule ja siis ähm, tutvustati ähm, prioriteete ja ka tehnilised äh,, tehnilisel tasandil äh, algasid äh, arutelud ja ma ütlesin ka juba varem, et äh, me oleme väga äh, äh vastu äh, äh, ESF Plussi oluliste äh, punktide lülitamisele äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, läbirääkimistesse. esimene tehniline kohtumine toimus eelmisel esmaspäeval ja ma pean ütlema, et meie läbirääkimis meeskond teeb suurepärast tööd tehniliste küsimuste lahendamisel, aitäh! suur tänu selle info eest, äh, härra Kaasa ja nüüd saab sõna proua Maksava. Äh, see puudutab siis lähetatud juhte. aitäh. kõigepealt teeksin siis äh, kokkuvõte viimastest arengutest äh, mobiilsuspaketi äh, arutelude äh, kohta, siis üheteistkümnendal detsembril toimus neljas kolmepoolne kohtumine. Need olid siis paketi kolme osa teemal, väga pikalt räägiti läbi, aga saime kokkuleppele ähm, rahvusvahelise maanteetranspordi reeglite harmoneerimises sealt siis äh, Äh, eraldati juhtide lähetamise teema, võtsime ka arvesse äh, äh, fraktsioonide vahelisi arutelusid ja ka halduskoostööd. nüüd läheb pakett teisele lugemisele ja sekretäriaadist ja töötajatelt ja kolleegidelt tulnud info põhjal äh, Empl enam ei osale läbirääkimistel, kahekümne esimesel jaanuaril toimus äh, transpordikomisjonis hääletus, kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kaks äh, oli äh, vastu, nelikümmend üheksa saadikut oli kohal, kahekümne esimesel aprillil ja on plaanis siis uus hääletus ja täiskogule peaks see jõudma maikuus või kõige hiljemalt juunis. väga oluline on see, et nõukogu ähm, positsioon äh, on parlamendi omale küllaltki lähedane olulistes äh, küsimustes. suur tänu, et nii lühidalt tegite. härra Villemson, kas soovite midagi selle äh, teema kohta öelda? jah, väga lühidalt tahtsin öelda, et Äh, meie tervitame oma fraktsiooni poolt äh, neid tulemusi, ehkki me oleksime eelistanud, et ei tuleks mingeid erandeid lähetamise reeglitest äh, siia, igal juhul on tehtud pikalt rasket tööd, kõik on omalt poolt vaeva näinud, et selle paketiga edasi minna ja seetõttu on kahetsusväärne, et siin Dombrovskis äh, püüab äh, nüüd äh, õõnestada kaasseadusandjate tehtud kokkuleppeid. ja see on just rohelise ülemineku ja dekarboniseerimise vallas. minu meelest on see täitsa mõistetu, kui on äh, Äh, firmad siis, kes teevad kabotažvedusid äh, kaks kuud äh, teistes riikides ja nendes riikides ei oleks firmadel mingeid probleeme, nii et minu meelest ei ole siin mingi see ei ole tõsiseltvõetav argument, siin ei ole midagi pistmist rohelise üleminekuga. murettekitav on see ka, et komisjon põhimõtteliselt ütleb, et et pettuste dumpinguvastase võitlus ei saa minna, ei saa toimuda äh, käsikäes rohelise üleminekuga, aga meie äh, peaksime siiski ütlema, et me oleme täiesti vastu sellisele komisjoni seisukohale. aitäh. Äh, nüüd saab sõna härra Ratke mis puudutab siis miinimumnõudeid sõidu äh, ajaloo äh, osas. Äh, nüüd toimus kolmas triloog, kümme tundi läbirääkimisi ja kõik olid lõpuks nii väsinud tegelikult, et saavutati kompromiss. ja kõik osapooled tegelikult tegid mingeid vigu ja pidid järele andma, oleks võinud küll rohkem loota, aga nii või teisiti tulemus on selline, nagu ta nüüd on. võib-olla on see kaitstav ja meie arvates oleks eh, hea see kahenädalane eh, piir ehk siis kahe nädala pärast äh, peaks toimuma siis rahvusvahelisel veol kohustuslik äh, paus ja äh, nõukoguga kooskõlas, kooskõlas siis pakkusime välja kaks lühemat pausi, aga reeglid on igatahes selged. ja need kehtivad siis väljaspool äh, Äh, siis lähetavad liikmesriike. nüüd, mis puudutab raskevedusid, siis on plaan siin etapiviisiliselt edasi liikuda kuni aastani kaks tuhat kakskümmend viis äh, teatud sädetega, aga meie jaoks oli väga oluline, et siin käsitletakse kergeid äh, sõidukeid, siis transpordisõidukeid aastaks kaks tuhat kakskümmend kuus ja nende sõidukite juhtide jaoks on see väga tähtis, kuna möödunud aastal tõdesime, et üha äh, rohkem äh, kauba äh, tarneid saadetigi just nende sõidukitega ja see oli juhtidele, tõi kaasa tohutu koormuse, nii et nüüd on olukord märksa selgem, sealhulgas ka on keeld magada pauside ajal sõidukis. ma arvan, et see on tasakaalus kompromiss, mitmeid olulisi, meie jaoks olulisi asju on ka seal sees olemas. aitäh ja nüüd saame minna kuueteistkümnenda punkti juurde, milleks on siis Eurofondi esitlus ähm, äh, kollektiivläbirääkimiste mudelite kohta Euroopa Liidus. Äh, vabandust, et ma olen veidi hiljaks jäänud. annan teile nüüd sõna, aitäh, äh, aitäh kutse eest tulla teie kohtumisele kõnelema. aega on vähe ja meil on, meie esitlus on tõesti pikk, aga mõnedest slaididest siis hüppame lihtsalt kiiresti üle, et jääks ka aega aruteluks Äh, see on siis äh, see, mida me hakkame äh, arutama. Mhm, kõigepealt siis, mida me võrdleme üldse töösuhetes ja kollektiivläbirääkimiste küsimuses, vaatame ka hiljutisi tehtud uuringuid, esitleme võrdlevaid andeid, andmeid ja leiame siin tüpoloogiaid ja vaatame ka OECD, ILO komisjoni ja Eurostati poolt tulevat infot. nüüd siis äh, sisuliselt, äh, siin on küllalt keeruline äh, mudel, see stiliseeritud mudel töösuhetest, kõigepealt siis sisend, üldine keskkond, osapooled, protsessid mm, ja siin on väga oluline siis äh, äh, kollektiivläbirääkimiste aspekt ja siis on väljund siis äh, mõju palgale, tööajale ja nii edasi ja sealt siis uuesti tagasi keskkonna, töökeskkonna juurde. kõigepealt siis kollektiivläbirääkimine, läbirääkimised on tegelikult süsteemi osade jaoks kõikjal tähtis aspekt keskkonna osas on siis selge seos seadusandlusega ja läbirääkimiste iseenda puhul, siis teiseks osapooled on siis erinevad ametiühingud, nende sõltumatus, nende ülesanded, nende võimalus läbi rääkida ja kokkuleppeid rakendada, siis protsess, äh, selle kõige olulisem osa ongi siis kollektiivläbirääkimised, mis on siis peamised tasandid, kuidas need tasandid omavahel suhestuvad ja missugune on riigi roll siin, kas ta toetab näiteks neid läbirääkimisi E, ja rakendab siis e, tulemusi ka e, mitteametiühinguga liitunutele ja ka siis koordineerimist lihtsustatakse erinevate meetmetega ja väljendi osas veel meil on siin kaks kaks sellist suhete reguleerimist. nii et see oli siis selline stiliseeritud mudel, võib edasi liikuda. ja Äh, äh, siin on siis äh, erinevad elemendid, mida kiirelt käsitlesin, järgmistest slaididest läheme küllalt kiiresti üle, see on siis äh, äh, ametiühinguga liitunute äh, osakaal äh,. ja näete, et riigiti on väga suured äh, erinevused, võib-olla te äh, Äh, äh, väga hästi siia ei näe, aga äh, Põhjamaades on selge, et on palju ametiühingu liikmeid, samuti Belgia, Belgias ja ka töötuskindlustuse skeemid tegelikult soodustavad seda äh, ja mõnedes Ida-Euroopa riikides on siin näha, et on vähe liitunuid ja on ka Prantsusmaa ja Hispaania seal, nii et äh, selgeid piire ei saa tõmmata. ja see äh, järgmine slaid näitab siis sellesama nähtuse arengut ajas üldiselt äh, on toimunud langus, aga seda erineval määral. Kesk- ja Ida-Euroopa äh, riikides äh, on see langus äh, märkimisväärne olnud, aga ka Põhjamaades, kuid siiski on seal määr üsna kõrgem. ja mis puudutab nüüd tööandjaid, siis siin on eri an-, aastate andmed, need ei ole päris hästi võrreldavad, aga siin on siis ka päris palju variatsioone. Äh, ja siin on siis äh, töötajate äh, hulk, kes tegutsevad ettevõtetes, kus on ametiühing. ja Prantsusmaa ja Hispaania on siin hoopiski kõrgemal positsioonil Äh, siis on teatud äh, äh, ideosünkraatiline suhe siis Austria puhul ja ajaga on siin siis ametiühingute poolelt mudelid veidi muutunud Need äh, riigid, kus on palju ametiühingu liikmeid, on olnud väga stabiilsed äh, selles osas, teiste riikide puhul on toimunud äh, varieerumist üles või allapoole ja ma äh, äh, see esimene tegelikult ongi äh, olulisem, sellepärast et see äh, võimaldab siis läbirääkimistel Äh, rohkem kaalu saada. et väikesed äh, kolmnurgakesed siin äh, näitavad siis, et siis läbirääkimiste tsentraliseeritust, et kõige kõrgemad tasemed on siis, kus on suured föderatsioonid. ja siis on näha ka teatud äh, selgeid äh, seoseid siin nende äh, tasemete ja läbirääkimiste vahel ja tegelikult siin võib leida mitmeid nähtusi siin taga, et kas on palju ametiühingu liikmeid, kas on riigi roll näiteks oluline läbirääkimiste toetamisel, sotsiaaldialoogi toetamisel, näiteks mm, Prantsusmaa on seal väga mm, siis nii-öelda äh, Ähm, paremal äh, äh, ehkki seal ametiühingu liikmeid palju ei ole, aga läbi, läbirääkimiste kaal on väga oluline. Läheme siit nüüd edasi. põhisõnumid äh, siin on siis äh, järgmine äh,. Äh, kollektiivrääkimiste tase siis äh, Prantsusmaa, Austria, Belgia, ähm, Põhja-Euroopa riikides on ikkagi küllaltki kõrge, on olnud küll survet, aga midagi väga hullu ei ole äh, sellega äh, toimunud. see on niisugune skemaatiline ettekujutus töö Äh, suhetest, et see on siis kahepoolsed või kolmepoolsed äh, läbirääkimised, see puudutab Euroopa äh, viiteist liikmesriiki ja nendes riikides on siis tsentraliseeritud läbirääkimiste süsteem kõige rohkem arenenud ja nüüd need ülejäänud kolmteist liikmesriiki, kes hiljem liitusid, siis neil on siis keskne tase ettevõte Äh, mitte siis sektorite äh, vaheline tasand ei ole seal nii äh, mõjus. nüüd siis klastrid ja tüpoloogiad. siin on siis selline teaduslik käsitlus aastast kaks tuhat kaheksa. riigid, mis on siis nimelt nii-öelda moodustavad klastreid ja mõned äh, põhiteemad siis äh, seoses sotsiaaldialoogiga Põhjamaades äh, on organiseerunud tööjõud üsna jõulised, mõjukad ametiühingud nüüd Lääne-Euroopas, Euroopa keskosas samamoodi üsna tsentraliseeritud läbirääkimised, kuid nõrgemad ametiühingud, aga ettevõtte tasandil on töötajate esinduse äh, tase äh, kõrgem. Äh, siis on piirkondi, kus on rohkem riigi roll oluline, siis on ka vabatahtlikum lähenemine, kus on siis sotsiaalpartnerid suhteliselt nõrgemad ja Kesk-Ida-Euroopas äh, aastast kaks tuhat kaheksa on need andmed ja siin on siit ühelt poolt detsentraliseeritud äh, läbirääkimised ja siis on ka riigikeskne äh, mudel äh, seal tuvastatav. kus tasemel siis toimub läbirääkimine Põhja-Euroopa mudelis ja Lääne-Euroopas on siis sektoripõhine, Lõuna-Euroopas on, toimub see ettevõtte tasemel ja Euroopa, Kesk-Euroopas, Ida-Euroopas on samuti äh, ettevõtte tasand. Äh, riigi mm, sekkumine liberaalse modeli puhul, mudeli puhul ei ole äh, tun-, tuntav ja Lõuna-Euroopas osaleb riik jõulisemalt ja Kesk-Ida-Euroopas Äh, mängis siis äh, äh, riik samuti olulist rolli üleminekuperioodil. ja ähm, orienteeritus kas siis töötaja, töötajatele või ettevõttele on siis ka esindatud eri mudelites, siis läbirääkimiste stiil. kõigepealt siis selline integ-, integreeritud äh, mudel ja äh, teiseks siis lõuna pool ja läänes rohkem äh, konfliktipõhine läbirääkimiste stiil ja siin arutatakse ka siis küsimusi, kuidas lisandväärtust äh, luua ja sellise mudeli puhul on siis äh, töötajate esindatus äh, aspekt olulisem ja nüüd annan siis sõna kolleegile, kes räägib arengutest pärast aastat kaks tuhat kaheksa. aitäh, jätkan väga kiiresti. David already mentioned the main trend. David juba rääkis peamistest tendentsidest, mis on juba pikka aega aset leidnud ja mis võib-olla kriisiga äh, kiirenesid, me oleme viimastel, äh, viimasel viieteistkümnel, kahekümnel aastal näinud järgmist äh, detsentraliseeritust kollektiivläbirääkimiste puhul sektori tasandile, rahv-, riiklikult tasandilt isegi ettevõtte tasandile, seda esiteks ja teiseks, ametiühingud on nõrgenenud, ametiühingute äh, Äh, ka kaetatus on äh, vähenenud, see vähenemine on kiirenenud kriisiga ja ilmselt äh, jääb sellisele madalale tasemele. me ei ole täheldanud sama töövõtjate puhul. Nemad on pigem stabiilselt olnud kaetud, sellele vastust meil ei ole, aga võib-olla tahame seda hiljem arutada. meil on mõningaid mõtteid selle kohta, aga mingeid tõendeid mitte kuna kollektiivsus, äh, kollektiivläbirääkimised ja ametiühingud on äh, oma mõju, nende mõju on vähenenud, siis äh, on suurenenud just valitsuste roll. David näitas teile erinevaid diagramme kaks tuhat kaheksa aastast ja me arvasime, et Eurofond peaks sekkuma, vaatama, kas me saame, kui meil on rohkem tõendeid uute andmete alusel midagi ära teha meil ei ole kontseptuaalset äh, nägemust äh, selles valdkonnas Euroopas. me ootasime seda ja see näeb päris lihtne välja siin ekraanil. aga see, me üritasime seda välja töötada, üritasime äh, valitsuste, tööandjate, töövõtjate, ametiühingute huve tasakaalustada, siis lihtne see ei olnud. siin keskel on siis Mm. ühe, siin keskmes on ühe Ameerika teadlase äh, arvamus, ta kirjutas kaks tuhat neli raamatu äh, selle teema kohta ning ta ütles muuhulgas selles raamatus, et iga hea äh, süsteem peaks üritama tasakaalustada kolme asja tõhusus, hääl ning võrdsus. samuti üks vanim äh, raamat üldse, mis meil on, kirjutati äh, Beatrice Sidney veebi poolt üheksateistkümnendas, äh, kaheksateistkümnenda sajand, üheksateistkümnenda sajandi lõpus, vabandust, ning siis lisaks sellele on ka muud väljundid, sotsiaalne õiglus, kvaliteedi, töö kvaliteet, see on meie jaoks väga oluline muidugi ning nii tööandjate, töövõtja jaoks, kas tõhusus, tööstuslik äh, konkurentsivõime. kaks tuhat kuus oli meil see siis ning järgmine küsimus oli see, kuidas me seda kõike mõõta saame. alguses olime päris skeptilised, mõtlesime, mida teha, aga tänu teadlaste abile väljaspool Euroopat, eh, me Eurofondi meeskonda, vabandust, eh, hispaanlastega koos töötasime välja eh, tööstuse indeksi ma räägin sellest hiljem, aga meil on kolmteist näitajat äh, tööstusdemokraatiate kohta. see muuhulgas puudutab kollektiivsete läbirääkimiste mahtu, ametiühingute õigused, töökultuur ning siis on ka ettevõtte tasand ning need andmed tulevad meie enda uuringutest. infot antakse läbi töönõukogude muuhulgas selle kohta, kuidas töönõukogud suudavad otsuste langetamise protsessi mõjutada ning selle alusel töötasime välja siis näite, mida nimestasime tööstusdemokraatiaks. selle põhjal õnnestus meil ümber töötada need klastrid, mida me siin nägime. osad jäid samadeks, aga osad neist on päris huvitavad. nüüd on neid kuus tükki. sotsiaalpartnerlus teiseks, mm, ettevõttepõhisus kolmandaks Äh, riigi poolt äh, juhitud neljanda, neljas, viies. siin on äh, valitsemismudel ettevõttepõhine, aga see on pigem vabatahtlik ning kuues oleks siis turupõhine. üks selle põhjal õnnestus meil välja selgitada ka, kuivõrd edukad need on olnud. võib-olla kõige hirmutavam on see, et Äh, Saksamaa läks sotsiaalpartnerluselt ettevõttepõhisele juhtimisele ning meil õnnestus ka uued liikmesriigid äh, ümber äh, tõsta. meile ei meeldinud see, et nad kõik ühes klastris olid ning nüüd te näete, et nad on erinevalt kokku pandud. neli näiteks Horvaatia, Ungari, Slovakkia on siin ning äh, turupõhine lähen-, jah, Ühendkuningriiki võis seal oodata, aga Eesti ja Poola samuti. ja neil on tegelikult palju ühist Ühendkuningriigiga. olgugi, et varem nad olid teises klastris. sotsiaalpartnerluste kohta, mis me teada saime, see on päris klassikaline lähenemine. kõrge äh, kollektiivläbirääkimiste kaetus, tsentraliseeritud äh, sotsiaalpartnerid hästi kaasatud, neil olid kõige paremad tulemused muidugi ametiühingud on äh, suht äh, nõrgad võrreldes teiste klastritega, muidugi tugevad, aga me nägime et, et sajaprotsendiline kollektiiv läbirääkimistega on kaetud, äh, sellepärast et Austrias oli meil ju sajaprotsendiline osalus ametiühingutes. kuidas neil klastritel läheb? sinine öö, on keskmine kahekümne kaheksas liikmesriigis ning äh, järgmisel slaidil organiseeritud äh, ettevõtlus, ettevõttepõhine. siin on meil äh, tugev side kollektiivse autonoomia ning sotsiaalpartnerluse vahel. selles klastris see on sama tugev, aga sotsiaalpartnerid on autonoomsemad töönõukogude õigused on tugevad, kaasotsustusõigus on äh, ettevõtte tasandil olemas ning nad olid sotsiaaldialoogi osas ettevõtte tasandil kõige paremaid tulemusi saavutanud. Äh, sinine on äh, Euroopa keskmine, punane on siis Saksamaa, Rootsi. et see on selline uuenduslik lähenemine. kõnelejad katkestatakse vabandage, me saime just tõlkidelt äh, teada, et te võiksite natukene aeglasemalt rääkida. Neil on keerukas. eks ma üritan. edasi, äh, riigi poolt äh, raamistatud juhtimine. siin on siis see riigi osa kõige olulisem madal ametiühingutega kaetus, aga ettevõtte tasandil head tulemused madal sotsiaaldialoogi tulemuslikkus hoolimata sellest, et töönõukogude õigused on tagatud, aga peamiseks äh, iseloomu ja äh, peamisteks riikideks Prantsusmaa, Saksa, äh, Hispaania, Kreeka, tugev riigi roll ja kuidas nad toime tulevad Euroopa keskmiselt. ning viimane Eesti, Poola, Ühendkuningriik turupõhine vähem on äh, sotsiaalpartnerite rolli äh, ning ametiühingutel. Neil on kõige madalam tööstusdemokraatia äh, number kõigist kuuest. ja siin te siis näete. kui me räägime, me ei räägi tagajärjest, vaid võrdleme neid nii et tegelikult see klaster äh, toimib sama hästi kui riigipõhine, aga tööstuste demokraatia indeks on kõige madalam. me siis kogusime andmeid, vaatlesime neid äh, andmeid mingil hetkel, aga me ei saa tagajärgedest rääkida. meil on oma raamistik olemas, see on, mis ta on seal on omad äh, positiivsed, negatiivsed küljed, aga ma arvan, et me oleme kahte asja saavutanud. esimest korda on meil selline tööstusdemokraatia indeks ja teiseks õnnestus meil äh, ümber tõsta riigid klastrites. kaks asja veel võib-olla, rääkides äh, võrdlemisest, kui me ristame andmeid teiste näitajatega, tööstusdemokraatia indeksid näiteks, siis me näeme kahte seal, kus on kõige kõrgem indeks või kõige paremad tulemused tõhususe ja konkurentsivõime osas, äh, need langevad kokku, teiseks tundub, et on seos tulemuste ning kollektiivläbirääkimiste vahel, nii et seal, kus on kõige rohkem kollektiivläbirääkimisi tundub, saavutatakse paremaid tulemusi ka tööstusdemokraatia äh, osas. aga jällegi, need on kokkulangevused, mitte tagajärjed. meil on rohkem infot veebilehel, teil on juurdepääs sellele, loodetavasti on võimalus ka arutada neid küsimusi suur aitäh, tõesti väga põnev, väga detailide rikas ning nüüd palun küsimused liikmetelt, härra Pislav ja siis proua Enšal jah, aitäh, see oli tõesti väga äh, asjakohane, võttes arvesse neid teemasid, mida hakkame arutama, nagu miinimumpalgad ja muud. mulle väga meeldib äh, see tööstusdemokraatia indeks samuti. esiteks faktiliselt me, teil oli veel kaks mudelit, aga te ei näidanud nende graafikuid. Äh, ettevõttepõhine ning vabatahtlik ettevõttepõhine ma ei tea, kas, mis põhjusel, kas need tulemused olid nii kehvad või miks. võib-olla saaksite meile ka kommentaaridega saata need slaidid, siis me saaksime paremini äh, võrrelda ka ise. ja teiseks, ilmselt siin on tegemist millegagi, mida meie poliitikutena peaksime tegema. aga tegelikult ma sooviksin teatud äh, poliitilisi soovitusi, kuidas me peaksime seda konkreetset infot kasutama. Äh, mis te arvate? millised on teie mõtted? ilmselt on teil selle kohta mõtteid, eriti võttes arvesse, et tööstusdemokraatia on miski, mille nimel me peame võitlema. Te rääkisite sellest, et on riike, kes ei ole kõige äh, parema mudelit kasutamas, aga neil on head tulemused. mõned mõtted teilt? hästi, kõigepealt kogume kokku kõik küsimused ning siis saate ka vastamiseks aega. härra on seal. jah, suur aitäh, väga hea, et me teame, millega tegeletakse, mainisite kuut klastrit ja ütlesite, et näiteks Saksamaa liikus ühest teise sotsiaalpartnerluse alt organiseeritud ettevõttepõhise klastrisse. seal on poliitiline stabiilsus, mis võiks olla põhjuseks, miks seal liiguti ühest klastrist teise? ja veel kas on veel muutusi, mis te näete ette, võib-olla poliitilised muutused võivad olla üheks seletuseks? aga võib-olla on veel midagi muud, mis võiks mõjutada seda ning miks riigid liiguvad ühest klastrist teise? Yes, thank you very much for a really interesting presentation. My question was proua Peeter Hansen, jah, aitäh. kas te võiksite veel selgitada, jah, miks Saksamaa ühest klassist teise läks ja ma ei tea, kas te oma uuringus sellele keskendusite, aga kas saaksite rääkida palgatasemest? kui me jätame hinnatasemed kõrvale, eh, siis vastavalt sellele, kus klastris riigid on. Madam Pereira. proua Pereira. suur aitäh teile Eurofondist, mina olen ise Portugalist kollektiivsed läbirääkimised on äärmiselt olulised meil, sest et seeläbi me edendame osalusdemokraatiat ja tegemist on samuti töö reguleerimise ühe vahendiga. ning seeläbi me kehtestame raskelt kätte võideldud töötajate õigusi. üheks ning võitleme samuti töö ajutisuse vastu aga ajutine töö omandab üha rohkem äh, rolli ning äh, me näeme, et kollektiivläbirääkimiste osakaal väheneb. naised ja noored tihtilugu kannatavad just ajutise töö all. ning äh, kollektiivläbirääkimised võib-olla ei ole tagatiseks siin ja ei võimalda neid kaitsta. proua Franzen suur aitäh, komisjon on korduvalt ja hiljuti ka oma sotsiaalses teekavas, mida tutvustati eelmisest nädalast, rääkinud meetmetest selleks, et laiendada kollektiivläbirääkimisi ka platvormitöötajatele. kas te usute, et see on võimalik ja millised on tingimused ja teiseks, kollektiivläbirääkimiste edendamine vastavalt äh, Euroopa Sotsiaalsambale ning punktile number kaheksa ainult kuusteist liikmesriiki on aga allkirjastanud ILO konventsiooni sada kaheksakümmend üks ning millised meetmed võiksid teie meelest olla kõige realistlikumad äh, võimalused, et neid lubadusi ka ellu hakata viia? Yeah, thank you so much for the presentation. I also was uh, very much uh, interested proua Koalmini, jah, suur aitäh selle, nende ettekannete eest, mulle pakkus see suurt huvi, mul on kaks küsimust, esiteks ma ei nõustu täielikult mitte teie selgitusega, vaid mainisite siin äh, Lvivist, äh, lõunapoolsemate riikide kohta, selle kohta, et seal on riigi rolli laiendatud, ma ei tea, kas see on tõsi, sest Itaalias näites, näiteks see ei ole niivõrd tõsi, et riigil oleks äh, suurem roll äh, kollektiivläbirääkimistega võrreldes, et meil on pigem selline segu, aga teiseks tekkis mul küsimus, kas teaduslikust äh, vaatevinklist, mitte poliitilisest lähtudes, olete te vaadanud suhteid kollektiivläbirääkimiste süsteemi tugevuse ning võimaluse vahel äh, võtta miinimumpalga meede. sellepärast, et seal, kus tööstussuhted, tööstussuhete süsteem on tugev ning institutsionaliseeritud, seal on võib-olla keerukam ja on rohkem takistusi selleks, et sisse viia õigusloomelisi meetmeid miinimumpalga kohta. ja muidugi vastupidine on ka õige seega tekkis mul küsimus, kas te olete seda laadi mõtteid kaalunud? proua Brüne, Brüne ja proua Štanuka viimasena. suur aitäh ettekande eest, ma võtan sõna prantsuse keeles, minu küsimus tegelikult sarnane sellele, mis just äsja esitati ja puudutas teie arvamust seoses ähm, kollektiivsete äh, läbirääkimistega ning äh, Euroopa miinimumpalga sisseviimisega. Madame Žanoka. proua Žanoka. Uh, jah, ma tean väga hästi, et äh, kollektiivläbirääkimistega on äh, Ida-Euroopa riikides probleeme, eriti just Balti riikides. esimene diagramm, mida näitasite seal oli näha, et need kolm Balti riiki on äh, üksteisele väga lähedal, Eesti, Läti, Leedi. aga mind üllatas väga see, et Eesti oli nüüd viimases äh, klastris, viimasel slaidil, Lätist ja Leedust eraldi, koos äh, Suurbritanniaga. kas te võiksite natuke selgitada, kui oskate, miks? Now the floor is yours, please palun, sõna on nüüd meie külalistele yeah.. Yes uh,, thank you very much for the bulk of interesting questions, I, I tried. jah, aitäh. ma üritan võimalikult kiirelt vastused kokku panna, et aega kokku hoida. esiteks kas see tööstus äh, demokraatia on miski, mille nimel võidelda ja sotsiaalne dialoog on meie geneetilise koodi tuumikuks loomutatavasti ka parlamendis ning siin komisjonis. see on see, mis, see vahend, mis võimaldab, et erinevatel tasanditel oleks töötajatel oma sõna sekka ütelda selle kohta, kuidas neid juhitakse, millised on töösuhted, seda ka kollektiivtasandil läbi kollektiivläbirääkimiste või siis ettevõtte tasandil läbi töönõukogude jällegi ja väljendades väga ausalt ennast, me näeme seda suhet. me näeme suhet tööstusdemokraatia ning tõhususe vahel, nii et kui on tagatud hea tööstusdemokraatia, siis on ka suur tõhusus tagatud ja vähemalt kahju sellest ei ole. aga see suhe on olemas või see vastavus on olemas, nagu nüüd siin öeldud. me peaksime üritama tasakaalustada Äh, häält, äh, konkurentsi, äh, tõhusust ning muud. Saksamaa, miks ta seal on? kas on midagi Saksamaal muutunud või siis see raamistik, mis, mida me kasutame, muutus ja selle tulemusena Saksamaa muutis kohta. me oleme ka kontekstuaalseid näiteid kasutanud, mida me ei mõõtnud ja ning osad siit me ei saanud, sellepärast et meie skaal oli hea või halb. näiteks streik Eh, kui palju on streike, kas streigid on head või halvad? olenevalt, kust te tulete, kust te pärit olete. seega streigi näited me ei kasutanud, aga kasutasime muid. ja kui nüüd vaadata, siis tegelikult Saksamaa on väga eh, lähedal eh, Põhjamaade mudelile samuti miinimumpalga puhul väga hiljuti tuli see sinna nii et mingid muudatused Saksamaal toimuvad. võib-olla mitte Saksamaa pole nii palju muutunud, aga meie raamistik on selline, mis võimaldas Saksamaa panna ähm, ettevõttepõhisesse juhtimise, aga esimesed klastrid on tegelikult väga lähedased. ülejäänud klastrid nii kehvad ei ole. meil lihtsalt ei olnud aega neid lähemalt käsitleda suhe kollektiivläbirääkimiste ning miinimumpalga vahel veel. see muidugi saab olema tulevikus väga oluliseks äh, teemaks. peaasjalikult Põhjamaa riigid, kus on tugevad sotsiaalpartnerid, tugevad äh, kollektiivläbirääkimiste õigused ja kus ei ole miinimumpalka, nii et nemad ütleksid, ütleme, siin on meie autonoomia, me tahame seda tööandjatega läbi arutada, meil ei ole vaja, et riik sekkuks. nii et siin no on seos olemas. ma nõustun Itaalia prouaga, jah. Itaalia on natukene eraldiseisev siin äh, selles klastris. Teil on riik, kuid ka sotsiaalpartnerid on väga tugevad ning see kaks tuhat kaheksateist äh, lepingus, see näitab, kuivõrd äh, tugevad on sotsiaalpartnerid ning kuivõrd nad olid suutelised äh, töösuhteid mõjutada. olen päris paljudele küsimustele vastanud, David, kas sa võtad ülejäänud, mis iganes nüüd järgi jäi? jah, ma üritan soovisite rohkem infot äh, meie uuringu kohta ja muidugi anname teile seda hea meelega ka kahepoolselt, aga kas või läbi sekretäriaadi, kui see on parem viis. Itaalia saadiku kommentaar. seda kom-, oleks võinud ütelda ka teised teistest riikidest, et me lihtsalt lihtsustasime siin olukorda, muidugi mõista on äh, teatud spetsiifikad kaduma läinud niimoodi toimides ja ka ma arvan, et teie kommentaar oli igati põhjendatud. küsimus tegelike palgatasemete kohta. meil sellest suurt midagi ei ole, aga küsimus makromajanduslike tulemuste ning äh, kollektiivsete läbirääkimiste kohta, see on miski, mida arutatakse väga. ühe koolimehed räägivad, et detsentraliseerimine annab äh, paremaid makromajanduslikke tulemusi, eriti just tööhõive osas võib-olla pigem, et kui te ürit-, saat-, suudate koordineerida kollektiivläbirääkimisi, siis see annab parema tulemuse, ükskõik mis tasandil see siis ka ei ole. küsiti platvormtöötajate kollektiivläbirääkimiste kohta. mul vastust ei ole üldse. loen ühte ja teist ajalehtedest platvormtöötajate kohta, selle kohta, kuidas nad üritavad organiseeruda, kuidas nad oma õigusi äh, üritavad tagada, see on kindlasti teemaks ja kindlasti ka osaks, oli see osaks ka komisjoni teatisest, sel aastal hiljem peaks veel ka kohtumine toimuma, kus arutatakse just platvormtöötajate õigust. väga palju on infot tulnud platvormtöötajate kohta, nii et ma kutsun teid üles äh, tutvuma selle infoga. ja viimane, soovitused meie eesmärgiks on edendada juhtivtöötajate ja töötajate vaheliste dialoogi, nii et jah, me toetame kollektiivläbirääkimisi. kolm valdkonda, millele tuleks tähelepanu pöörata. kuidas parandada öö, läbirääkimiste tasandite vahelisi sidemeid, teiseks tugevdada sotsiaalpartnerite autonoomiat ja nende mõlemaga on seotud kolmas, kuidas suutlikkust äh, sotsiaalpartnerite sotsiaaldialoogi suutlikkust äh, tõsta. jah, lubate. kaks küsimust, mida me ei maininud. Eesti kohta. jah Eesti läks äh, alguses kokku teiste Balti riikidega, uude liikmesriikide klastrisse, aga kui me kasutasime neid kolmeteist näitajat, millest rääkisin, siis kontekstuaalsed näitajad samuti, siis selgus, et Eestil oli selles klastris rohkem ühist Ühendkuningriigiga kui teiste kahe Balti riigiga. ja küsimus selle kohta, kuidas edendada kollektiivläbirääkimisi. ILO konventsiooni sada kaheksakümmend üks ja nii edasi keerukas küsimus. Eurofond on ainult äh, abistav organisatsioon siin. nagu üks osaleja hiljuti ütles seminarile, autonoomia ja sekkumise vahel on väga mm, õhuke piir, nii et ühest küljest me tahame edendada kollektiivläbirääkimisi, aga teisalt äh, Äh, tahame autonoomseid sotsiaalseid partnereid, nii et äh, tegelikult me saame äh, teha ainult seda, mis me täna tegime, ehk siis näitame, et kollektiivläbirääkimistel ja töötajate hääle kuuldavõtmisel on omad eelised, aga ikkagi tuleb igal liikmesriigil endal välja töötada see, mis neile kõige paremini sobib. jah, suur aitäh selle väga huvitava ettekande eest. ja siinkohal ma ei pea mitte ainult sisu, vaid ka vormi silmas Äh, tõesti vägagi äh, uuenduslik ja aitäh ka kõikide andmete eest, millega te meid varustasite, andmeid meil vaja on selleks, et häid otsuseid vastu võtta. ainult äh, andmete põhjal ja arutelude põhjal me seda teha saame. Teie esitlus erinevatest mudelitest Euroopa Liidus kindlasti saab osaks ka meie aruteludest, meie ees seisab suur väljakutse, Euroopa miinimumpalk. meil on ainult äh, nõrguke raamistik, vaatame, ku-, kuidas me edasi saame, aitäh, et siia tulite ja ootame edaspidiseid kohtumisi teiega